Thank you very much. Und jetzt kommt die erste Runde. suur tänu ja nüüd äh, koordinaatorite voor. esimesena saab äh, sõna kolleeg Vinte Kamp Rahvaparteist uh,. Voorzitter, dank u zeer. suur tänu. teisipäeva õhtul, kolmekümnendal septembril oli meil hea kuulamine volinikukandidaadi Šefkovitšiga esimesel oktoobril, see oli kolmapäeva hommikul pärastpoole, siin transpordikomisjonis võtsime vastu ühel häälel otsuse, et me tahame härra Šefkovitšiga jätkata ja ma arvan, ma räägin kogu komisjoni nimel, kui ma ütlen, et meie komisjoni usaldus eh, härra Šefkovitši vastu oli ja on suur Need poliitilised arengud, millest ma ei hakka praegu rääkima, on kaasa toonud selle, et härra Šefkovitš peaks hakkama täitma pisut teistsuguseid ülesandeid ja andma väga tähtsa panuse IMCO komisjoni tegemistesse. nüüd Sloveenia valitsuse käitumine ei saa alati iludusvõistlustel auhindu, aga mina teid, proua Pulš, selles ei süüdista sest täna me oleme siia kogunenud, et hinnata teie eh, poliitilisi oskusi ja teie teadmisi transpordipoliitika vallas, mida te olete uurinud viimasel viiel päeval. nii et tervitan teid siin komisjonis Rahvapartei fraktsiooni nimel. Eh, minu kolleegid küsivad eh, teilt ausaid küsimusi väga erinevate teemade kohta. Eh, nagu te õigesti ütlesite, kõik peatub, kui transporti ei ole ja tegemist on meie majanduse selgroogaga. minult neli küsimus. valge raamatu teekaart, ühtne Euroopa Euroopa transpordiala. mida te selles vallas te tahate teha, kas te kiirendate selle elluviimist? Äh, teiseks TNT projektide äh, rahastamine seoses Euroopa ühendamise rahastuga. Äh, nõukogu praegu üritab seda port-, selle portfelli toetusrahasid kärpida, mida te siin plaanite ette võtta? kolmsada miljardit Eh, Junckerilt, eh, seda arutatakse, kas sealt on midagi tulemas. kolmandaks, koostöö teiste volinikega. me kardame, et transport jääb viimasele kohale ja tuleb midagi teha, et see ära hoida ja minu viimane küsimus, mida te kavandate linnade mobiilsuse teemal? sest teie ju hakkate vastutama ka Euroopa Liidu linnade eest ja palun paar sõna ka selle kohta ja puuetega inimeste teema. kõikidel on vaja transporditeenust, sealhulgas ka neile, kellel on mingi füüsiline puue. mida te selles plaani kavatsete teha? proua Pulš, teil on nüüd kolm minutit. Uh... ma tänan ma üritan käsitleda kõike nelja küsimust selle lühikese aja jooksul. jah, kõigepealt valge raamat. ma arvan, et et valged raamatud on väga vajalikud, sest nad näitavad, mis ees seisab ja e, kõik, kes tahavad osaleda, koostööd teha mis tahes sektoris, sealhulgas ka transpordisektoris, vajab e, juhtnööre, kuidas anda oma panus ühiste eesmärkide saavutamisse. nüüd e, praegune valge raamat, mida ma ka lugesin, minu arvates seab õiged sihid tulevikuks see ei ole minu prioriteediks äh, mingeid muutusi siin ette võtta, aga me teame, et päevast päeva asjad muutuvad, arenevad edasi. ja sellepärast ma äh, analüüsin põhjalikult seda dokumenti oma meeskonnaga. see toimub pidevalt ja kui vaja, siis teeme ettepanekud ka ajakohastamiseks, tuginedes nendele hinnangutele, mis antakse jah, väga äh, tähtis roll äh, on ka sidusrühmadel selle formuleerimisel, kuidas transport peaks tulevikus edasi arenda, arenema ja tegemist on pideva koostöö ja mõttevahetusega nendega, kes jagavad meie nägemust transpordi tulevikust. nüüd TNT projektid. TNT projekt on minu arvates üks kõige tähtsamaid Eh, suuni, milles Euroopa Liit on astunud. ja seda väga lihtsatel põhjustel. meil on vaja sünergilist transpordivõrku Euroopa Liidus ja TEN-T aitab meil tõesti tagada arukas areng, jätkusuutlikkus ja kaasavus, sest ta ühendab Euroopat ja sellepärast ongi äh, Äh, see nii tähtis. kõigepealt võrgustik ise äh, ja sellealane strateegia ühelt poolt, teiselt poolt meil on ka hea mehhanism selle projekti rahastamiseks. ja peale rahastamismehhanistide on meil kokkulepetes ette nähtud ka prioriteedid TNT äh, projektide puhul. nii et sellest me lähtumegi. aga käsitlen lühidalt ka kolmandat ja neljandat küsimust, jah. linna liikuvus. aga see on ennekõike liikmesriikide pädevuses, meie komisjonina üritame liikmesriike innustada ja esimesed meetmed, mida me juba näeme, vilja kannavad, võimaldavad ka tuvastada parima praktika liikmesriigiti. nüüd, mis puudutab koostööd. jah, ma tulen teiega tihti suhtlema ja räägin ka oma kolleegide volinikega ja ma usun, alati leiame parimad lahendused. Ismail Ertug von der ähm, SMD. SMD-st härra Ertug järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees, äh, tere tulemast siia ka proua Puls. Te mainisite midagi, mis mulle väga meeldib. Te ütlesite, et äh, te olete sotsiaalse dumpingu vastu viimase viie aasta jooksul oleme me olnud silmitsi olukorraga, kus Euroopa Komisjon on ühepoolselt liikunud liberaliseerimise suunas ja nüüd ma tahaksingi küsida teilt, et äh, milliseid äh, konkreetseid äh, eesmärke te kavatsete järgi või meetmeid võtta, et sotsiaalsed õigused ja standardid Euroopa transpordisektoris paraneksid? kas te olete valmis äh, ka Euroopa seadusandlusesse tooma sisse tariifilepingute ehk palgalepingute äh, mõiste. edasi, Euroopa infrastruktuuri rahastamist te mainisite ka mitmeid kordi, Euroopa ühendamise rahastu ja üle-euroopaliste võrgustikega meil on võimalik äh, luua head ühendused, aga mitmetes riikides on erinevad arutelud äh, teemaksu kohta, ka minu koduriigis, äh, Saksamaa liitvabariigis on selline arutelu käimas. kas teil on konkreetseid eesmärke Euroopa tasandil viia sisse ühtne teemaks, aitäh? palun, teil on sõna okay,. ma tänan väga selle küsimuse eest. kõigepealt sotsiaalsed õigused. nagu ma oma kirjas ka ütlesin, see on Euroopa suur-suur saavutus ja pluss, et meil on sellised sotsiaalsed õigused. tihtipeale ma kuulen, et sotsiaalsed õigused on abstraktne mõiste ma arvan, et tegemist on suure potentsiaaliga, tähtis on need sotsiaalsed õigused meie suureks eeliseks muuta, aga me peame mõtlema, kuidas seda teha, millist ärimudelit kasutada ja ma usun, et üheskoos meil õnnestub sellega edasi liikuda. teisalt jah, majanduskasv, kaasamine, jätkusuutlikkus, see agenda, mis Euroopa Liidul käsil on, Need on need tingimused, milles me elame ja mina üritan oma panuse anda, et nendes suundades edasi liikuda ja ka sotsiaalsfääri need mõisted kinnistada. Euroopa Liidul on palju õigusakte sotsiaalsete õiguste kohta, me ju enam ei teagi, et milliseid riigid milliseid õigusakte rakendavad ja kui kaugele on mindud. ja äh, seda ma märkasin, kui ma uurisin neid dokumente viimastel päevadel, tekkis mul küsimus, et kes on mida ellu rakendanud, kõigepealt tuleb selgus luua ja siis saab astuda samme nende riikide osas, kes ei ole ellu rakendanud neid õigusakte, mis on parlamendiga juba kokku lepitud. ja teine asi, tähtis on, et sotsiaalvaldkonna õigusaktid ka öö, äh, äh, teeksid läbi äh, reformimise, peame vaatama, kas on vaja äh, neid võib-olla muuta, selgemaks muuta, võib-olla täpsustada nende eesmärgid ja viia nad lähemale inimestele, kellele nad kohalduvad. minu jaoks kõige tähtsam on, et ma näen kõiki sektoreid, valdkondi, maantee, raudtee, õhutransport, import, kõikjal nendes valdkondades ma näen, et tahetakse avatult dialoogi pidada sotsiaalsete gruppidega ja ma tahan seda praktikat jätkata, me ei ole ju vaenlased, kui me üheskoos maha istume ja minu kogemusedki näitavad seda, kui hea tahtega inimesed panna istuma ühe laua ümber, on alati võimalik lahendusi leida ja selline on minu lähenemisviis, isegi sellistel juhtudel, kui on tegemist raskete ja esmapilgul lahendamatute olukordadega, minu arvates on need võimalik lahendada head tahet üles näidates. ja sellegi ma kavatsen kasutusele võtta, kui hakkame arutama keerulisi küsimusi. üks asi veel, mis mind üllatas ja seegi puudutab sotsiaalseid õigusi nimelt see tohutu areng, mida me näeme merendussektoris ühelt poolt ja teiselt poolt, nii palju noori on meil ilma tööta, see on täiesti arusaamatu. ma tean, et sotsiaalne agenda peab hõlmama ka kõiksuguste võimaluste tutvustamist noortele ja ka Eh, naistele, et nemadki saatsid eh, nend-, selles valdkonnas eh, töötada, ühelt poolt jah, tohutu kasv merenduses, aga teiselt poolt tohutu tööpuudus. ja me mõtleme siis kolleegidega nende asjade üle pikemalt järele, just nendega, kes just ka on seotud selle valdkonnaga. usun, et õnnestub häid lahendusi leida. ja veel üks asi, teemaksud. mina toetan neid. jah, Euroopa ütleb, et saastaja maksab, põhimõte peab kehtima ja ka kasutaja maksab põhimõte kehtib, aga igal riigil jah, on õigus otsida kõige paremaid meetodeid, kuidas oma taristuid rahastada. ja te viitasite siin Saksamaale, ma ei ole selle kohta midagi lugenud, aga ma olen kuulnud sellest. ja mina arvan, et on vaja jääda truuks peamistele Euroopa Liidu väärtustele, ei tohi eh, teha mingeid diskrimineerivaid ettepanekuid. suur tänu. järgmine Robert Siile ECR-i nimel. Eh, eh, ma tänan. ja ma soovin edu ka teile, proua Bultš tahan härra Junckerit eh, õnnitleda selle unikaalse struktuuri eest, eh, millega mitte midagi ei muutu ja meie komisjon, transpordikomisjon eh, on võib-olla hoopis parem nimetada tuletõrjebrigaadide ja transpordikomisjoniks jah, eh, komisjoni peamine eesmärk on asepresidentide hulgas naiste arvu suurendada, aga eh, mil-, kuidas teie näete, aastal kaks tuhat kuusteist, eh, kui on selge, et osa Euroopa ühendamise projekt ei ole sugugi edasi arenenud just need riikide suunas, kes saavad raha ühtekuuluvusfondist mida te siis ette võtate? suur tänu. jah, ma viitaksin sellele kontseptsioonile, millest on juba enne juttu olnud. see on, et kasuta ära või jääd ilma põhimõte. ma arvan, et see on tähtis põhimõte äh, ja tahaksin sellel peatuda. mina olin minister oma koduriigis ja äh, ase Eh, peaminister ja mina tegelesin just eh, selle valdkonnaga, ma nägin, millised suured väljakutsed meil eh, koduriigis on. tihtipeale kriitilise tähtsusega projektid jäävad ellu rakendamata. kuidas siis saab loota, et Euroopas need asjad paremaks, kui peatähtsad projektid jäävad lõpetamata? ja sellepärast ma arvan, et kasuta võimalust või jääd sellest ilma, põhimõte stimuleerib tegutsema ja vastutust võtma projekti lõpetamise eest, see on hea motivatsioon. aga see ei tähenda, et ra riigid raha kaotaksid, vaid see raha läheb lihtsalt sellesse kassasse reservi tagasi ja needsamad riigid saavad siis sealt sedasama raha kasutada mingitele teistele projektidele, nii et riik raha ei kaota, aga küll selline raha tagastamine reservi äh, distsiplineerib ja veel üks huvitav asi, kui ma võtsin üle ühtekuuluvusfondid, Äh, oma portfelli Sloveenias, siis ma nägin, et inimesed ei mõista, et see on tegelikult eh, nende raha, riigi raha. ja on vaja motiveerida paremini ja selgitada ja panna inimesed vastutama oma otsuste eest, liikmesriikide tasandil eriti. nii et kindlasti ma pühendan väga palju energiat ka teavitamisele ja selgitustööle. ja tähtis on, et vastutus oleks suurem liikmesriigi tasandil ka selle eest, et need kohustused tõesti korralikult täidetaks, mis on võetud Euroopa Liidu tasandil. Ah, jah, aitäh selle vastuse eest, ütleb härra Ziile. me oleme siin komisjoni pikalt arutanud äh, just Euroopa ühendamise rahastu kontseptsiooni. tegemist on instrumendiga, äh, mis kasutab äh, raha ka ühtekuluvusfondist ja selle reeglite alusel selleks, et suuri mahukaid projekte ähm, ellu rakendada, mis hõlmavad mitmeid liikmesriike. ja me oleme arutanud sellist olukorda, et kui ei suuda sellist koridorprojekti mm, kolm liikmesriiki äh, ellu viia, siis kaotavad need riigid selle raha. ja aga see tähendab seda, et selle koridor projektid ei edene edasi, see oli minu mure. kas soovite veel vastata? järgmine Gesine Meissner, ALDE fraktsioon esitab küsimuse. suur tänu, esimees. tere tulemast ka meie fraktsiooni liberaalide poolt, proua Pults Te juba ütlesite, et teie jaoks on oluline olla üks Euroopa ühtse transpordituru loojatest ja seda soovime ka meie siin komisjonis. viimasel äh, mandaadi ajal oli üks projekt, mille osas me olime ühel meelel, TNT suunised ja raames eraldati Euroopa ühend-, toetamise rahastule. Need on projektid, mis on meile tõesti väga südamelähedased. mina olen pärit äh, rannikuriigist ja ma pean väga oluliseks seda, et kaasatud oleksid kõik äh, meresadamad ja samuti äh, siseveeteed ja kanalid, seda meil varem ei olnud. ja mul on teile kolm küsimust eelnevast lähtuvalt, kõigepealt sadamate kohta mida võiks teie arvates teha selleks, et tulevikus oleksid sadamad ja laevandus jätkusuutlikumad ja keskkonnasõbralikumad? palju on juba tehtud, aga mida oleks võimalik veel teha? teiseks, mis puudutab äh, siseveeteid, siis äh, nende võimekus on äh, suurem, kui me praegu ära kasutame, millised on need tehnilised raskused, millega me silmitsi oleme, mida tuleks teie arvates teha, et äh, siseveeteid kui keskkonnasõbraliku äh, transpordikandjat paremini kasutada? ja te ütlesite, et te olete eesmärgil orienteeritud inimene meil on vaja Euroopa transpordiruumi, aga kui kohapeal asjad ei toimi, kui äh, valitsused, äh, inimesed ei tegutse selles suunas, et äh, taristu oleks euroopalikum, siis Te küll ütlesite, et inimesed peaks seda kõike ise tegema, aga kui Euroopa Komisjon ei lükka omalt poolt asja tagant, siis võib-olla asjad ei liigu piisavalt kiiresti edasi ja mida teie teeksite, et asju kiirendada vajaduse korral, aitäh? palun, proua Pults suur tänu. ma usun, et ma pean vastama siin kolmele olulisele küsimusele. kõigepealt äh, sadamad, äh, roheline agenda, teiseks äh, siseveeteed. nii, kõigepealt, mis puudutab sadamaid loomulikult, nagu te ütlesite, sadamad on väga oluline osa TNT projektist kui sellisest. meretransport äh, on kiiresti kasvav äh, majandusvaldkond ja samuti kapitalimahukasvaldkond, me oleme teinud juba palju ära selles valdkonnas. kõigepealt tehnoloogia on meile suureks abiks jätkuvalt, seda mitte ainult äh, laevade ja sealsete tehnoloogiliste paranduste osas, vaid mulle avaldas ka väga muljet äh, see, et äh, osad sadamad äh, võtavad äh, keskkonnasõbralikemate mootoritega laevadelt väiksemaid maksusid. samuti on elektripistikud, mida laevad saavad kasutada Nad saavad äh, kasutada elektrit ära laevade ankurdamisel, äh, säästes niimoodi äh, fossiilkütuseid ja saastades vähem. aga mis puudutab nüüd merendust ja rohelist agendat, siis see sõltub rahvusvahelistest kokkulepetest, nii et me peame selle teema rahvusvaheliste organisatsioonidega jutuks võtma ja võimalikult kiiresti äh, saavutama rahvusvahelised kokkulepped siin valdkonnas. kui ma mäletan õigesti, siis äh, mõningaid algatusi on juba tehtud, et me lepime kokku mõõdupuudes, sellepärast et kui meil on mõõdupuudes kokku leppimata, siis on väga raske öelda, kas keegi järgib või ei järgi kokkuleppeid. ma usun, et see on väga oluline esimene samm ja samas ma sooviksin äh, kindlasti julgustada roheliste lahenduste leidmist, äh, nii nagu praegu seda juba tehakse. Lähen edasi järgmise küsimuse juurde, muidu mul ei ole piisavalt aega, et kõigile vastata. mis puudutab nüüd äh, väga olulist äh, teemat, siselaevateid, siis ma arvan, et meil on siin väga äh, suur äh, potentsiaal, mitte kõikides liikmesriikides, aga siiski äh, osades on väga palju äh, siselaevateid ja me peame need äh, tõstma kvalitatiivselt ja tõhususelt äh, kõrgemale tasemele. aga me oleme siin silmitsi väga suure väljakutsega, sellepärast et see valdkond on väga killustatud enamasti on tegemist äh, perekonnaettevõtetega, VKE-dega, neil on vaja abi ma arvan, et äh, Nandes kaks kokkulepe mängib siin väga olulist rolli. ma võib-olla hääldasin seda valesti. igal juhul äh, tuleks meil äh, operatiivsel tasandil teha kõik äh, selleks, et need äh, väikesed äh, ettevõtted oleksid osa integreeritud lahendusest, me peame siin rõhuma transpordihaldusele ja samuti tehnoloogilistele lahendustele. suur tänu, järgmisena Merje Küllönen kuue NGL-i nimel. suur tänu, esimees te soovite vältida sotsiaaltumpingut äh, lennunduses äh,, maanteetranspordis ja nii edasi, kuidas äh, te saate teised äh, volinikud äh, ka seda teemat toetama, seda esiteks, ja teiseks, transpordivaldkond on tulevikupoliitika, Euroopal on vaja majanduskasvu ja digitaliseerimine on kindlasti väga oluliseks äh, lahenduseks äh, transpordilogistika ja liikuvuse valdkonnas. kuidas äh, Euroopa Komisjonis üldiselt liikuda selles suunas, et Euroopa transpordivaldkonnas saaks äh, maailma liider äh, et äh, luua arenenud äh, jätkusuutlik äh, koostalitusvõimeline maailma kõige nutikam transpordisüsteem ja seda kõike kulutades vähem raha, aga saades rohkem tulemusi. proua Pults, palun kõigepealt, äh, mis puudutab äh, sotsiaalset dumpingut, siis me näeme seda natukene teisiti. sotsiaaldumpingut äh, on esinenud praktiliselt kõikides transpordisektorites, aga põhjused on teistsugused. kõigepealt tuleb probleemi teadvustada. kordan veel kord üle, et äh, mina olen tugevalt äh, sotsiaaltumpingu vastu, et siin mingisugust kahtlust ei oleks, aga juhin tähelepanu sellele, et äh, sotsiaaltumping, mis meil on kaubavedude valdkonnas, on teistsugune kui näiteks lennunduse valdkonnas. ma saan aru, et äh, dumping on majandussektori moonutus, see ei äh, kao ära sanktsioneerides, meil tuleb leida innovatiivseid lahendusi. meil tuleb töö organiseerida selliselt, et sotsiaaldumping äh, enam ei eksisteeriks, mul ei ole teile otsest vastust ja lahendust praegu pakkuda, aga kui me istume maha koos kolleegidega komisjonis ja vaatame asja erineva nurga alt, analüüsime, miks see toimub, siis meil on võimalik äh, tuvastada need põhjused ja leida ka head lahendused. teine küsimus, mis te esitasite, puudutas seda, et äh, kuidas äh, ma tagan, et transport saab olema Euroopa majandusliku taastumise keskmes. suuremad äh, osa tööst on juba ära tehtud äh,, mina nii-öelda võtan selle au siis endale. igal juhul meil tuleb äh, suunata investeeringutest investeeringuteks ette nähtud raha äh, TNT võrgustikku. meil tuleb panustada põhitranspordikoridoridele, aga nagu ka üks äh, eelnevalt sõna võtnud kolleeg äh, teile ütles, siis väljakutsed saavad olema kohalikul tasandil, kus me liidame kokku ühtekuuluvusfondid äh, ja rahastuse teisest allikatest. ma usun, et me peame tõsiselt maha istuma ja leidma lisainvesteerimisallikaid, meil on vaja innovatiivseid finantseerimis- allikaid, et seda ambitsioonikat äh, plaani rahastada. mul ei ole teile ühest vastust, aga ma olen kindel, et kui meeskond äh, kinnitatakse kolmapäeval ametisse, siis see saab olema teema, mis on meie jaoks väga prioriteetne, me istume koos maha ja vaatame, kuidas seda kolmesadat miljardit oleks kõige paremini võimalik kohalikul jõujuure tasandil investeerida. kuna mul on veel aega, siis äh, tahaksin tuua sisse veel ühe teema. ma usun, et tehnoloogiast on meil kõigil kasu, see teenib meid ja kui vaadata viimast äh, sadat aastat, siis on toimunud äh, meeletu areng ja ma usun, et äh, eelkõige, kui me räägime rohelisest äh, agendast, siis kui me motiveerime selles valdkonnas kõiki tegijaid tõhusalt, siis äh, tehnoloogia edusammud võivad meid üllatada. mõtlen siinkohal võimalustele, mis tulenevad võrgu ühtsest haldamisest rongijuhtidel on viis haldussüsteemi. Pole ime, et äh, olukord on problemaatiline ja et meil on olnud äh, mitmeid õnnetusi. me peaksime kindlasti äh, rakendama ka IKT äh, tugevamalt äh, raudteevaldkonda ja ma usun, et äh, siin komisjonil ja parlamendil koos õnnestub äh, kindlasti äh, liikuda selles valdkonnas edasi ja luua uusi võimalusi. suur tänu, Kari Medeli Roheliste fraktsioonile. aitäh, esimees, kallid kolleegid, ka minul on kahju, et me ei ole saanud vastust härra Junckerilt, ma olen öeldud, et äh, transport äh, Eh, on, ei näi olevat tulevasele Euroopa Komisjonile kuigi oluline, samuti on, eh, minu arvates on transport väga oluline, sest see on iga kolani, kodaniku igapäevaeluga seotud. proua Pults, teie selles süüdi ei ole ja tahaksin teid tervitada selles komisjonis. minu esimene küsimus kõlab järgmiselt. me peame kliimapaketi üle eh, läbirääkimisi Äh, Pariisis äh, toimuvad kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, vastavad kohtumised, me räägime seal kasvuhoonegaaside vähendamisest, transport on selles protsessis väga oluline. Pah-, paraku aga ei ole transport kliimapaketi osa, nii et, et minu küsimus on väga lihtne, mida teete teie selleks, et keskkonnaprobleemid, sotsiaalsed probleemid, tervishoiuprobleemid äh, Äh, leiaksid kajastamist, äh, kuidas te toetate kliima tippkoht-, äh, koostate tegevuskava kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kliima tippkohtumiseks. nõukogu komisjoni toetusel on teatud, et pikaajalised projektid saavad Euroopa Liidult toetust kahekümne protsendi ulatuses tegemist on tihtipeale projektidega, mis on suhteliselt kasutud ja minu küsimus on väga lihtne. kuidas komisjon kavatseb rahastada sellist projekti, Äh, äh, pidades silmas Euroopa ühendamise rahastut, ilma et tead, teadmata, milline on selle projekti majanduslik elujõulisus ja milline on selle projekti keskkonnamõju. aitäh, proua Pults, teil on sõna Need äh, äh, väljakutsed, mis keskkonnasõbralik tegevuskava meie ette seab, on tõesti väga suured. Euroopa on äh, selles vallas maailmas juhtpositsioonil ning ma arvan, et me suhtume sellesse asja väga tõsiselt ja ma pean ütlema, et meil ei ole tegelikult kunagi põhjust tulemustega täielikult rahul olla. mina armastan loodust, ma elan looduse rüppes ja ma austan loodust ning ma tean, et me peame loodust veelgi rohkem austama ja ma tean ka, mida Euroopa on viimase paari aasta jooksul ette võtnud. ning ma loodan, et meil õnnestub leida äh, võimalusi olukorda veelgi parandada, aga tahaksin juhtida tähelepanu paarile asjale, mis minu arvates on väga olulised ja mis praegu juba meie tegevuskavas on ja ka transpordistrateegias ning ma olen täiesti kindel, et kõik need asjad äh, üksteise, üksteist mõjutavad ja teid võib-olla isegi üllatab, kuivõrd suure panuse äh, transport annab keskkonnaprobleemide lahendamisse. Äh, ma mainisin siin enne juba tehnoloogilistest edusammudest erinevates sektorites. Äh, samuti tuleb arvestada sellega, et inimeste käitumine on muutumas ja selles vallas me saaksime rohkem teha, sellepärast et tarbijate poolt tulev surve on parim surve väga raske on äh, motiveerida ettevõtteid lihtsalt niisama oma tegevust muutma, nemad lähtuvad teistest kaalutlustest. aga kui tarbijad on valmis selle eest maksma ja kui me hakkame saastajaid saastamise eest maksustama, siis äh, me hakkame ka tasapisi oma eesmärke saavutama. ma tõesti usun, et äh, Pariisis toimuv kliimakohtumine on väga suur motiveering ja kuigi mina isiklikult seal tõenäoliselt ei ole, aga kui ma olen komisjoni liige, siis ma kavatsen kindlasti arutada seda asja nende volinikega, kes sinna lähevad, kes vastutavad rohkem rohelise tegevuskava eest ja ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub äh, kokku panna väga hea pakett, äh, mis siis äh, peegeldab Euroopa Liidu seisukohti selles küsimuses. ma juba kõnelesin inimeste käitumisest ja, ja tehnoloogiast, infrastruktuurist rääkisin ka, aga et viitasite äh, ühele suurele projektile, mis tihtipeale äh, arutelude allikaks on, minu arvates on see projekt väga oluline. jah, projekt on väga suur ja küsimus on, kas me saame endale selliseid projekte lubada, aga kui me hakkame kaaluma nende koridoride vajadust, siis me seda põhistruktuuri kunagi eh, toimima ei saa ja võib-olla meil õnnestub kõigil kokku tulla ja vaadata, kuidas me selles küsimuses edasi liikuda saaksime. üks asi on see, et kui raud-, raudteede baasvõrk paigas on, siis saame hakata kaubavedusid maanteelt raudteele üle viima ja see on suurim äh, motiiv, motiveering nende raudteede võrgu rajamiseks. kõik need suured projektid loovad töökohti ja võimalusi VKE-dele selles, kes selles vallas tegutsevad. nii et, et vaadakem, kas on võimalik Eh, teha niimoodi, et need suured projektid ei ole lihtsalt loodusesse sissetungijad ja looduse kahjustajad, eh, vaid et kohalikud kogukonnad tõesti teevad meiega koostööd ja et see, sellest sünnib kasu mitte ainult siis sellele baasvõrgule, vaid ka kohalikele kogukondadele, aitäh! aitäh ja nüüd teine küsimuste voor eh, sõna saavad transpordikomisjoni liikmed ja kõigepealt Dietrich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 It was very good before. Yeah. Did I do something? Geht's jetzt besser? Nochmal Übersetzung vielleicht? Very, very... Kas tõlgid saaksid korrata? A little bit, but it was yeah. really clear before, now it's like you... ja heli enne kostus väga äh, selgelt kontrollime veel, kas tõlkekvaliteet on nüüd parem, kas te kuulete nüüd? jah. Yeah, I can hear, but very ma kuulen jah, aga mitte väga korralikult, ütleb mõni. olge kannatlikud, ma üritan anda endast parima. jah, väga oluline on, et ähm, te õigesti aru saate ja me võime ju kõik öelda inglise keelt, aga on ka teisi keeli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 jah, ma põltsin seda hinda ilm. jah, proua Polts, ma istun teie taga. igal aastal on äh, meil äh, üle kahesaja viiekümne tuhande õnnetuse Euroopa maanteedel on läbi viidud uurimuse, mille eest ka mina olen äh, kaasvastutav, äh, me soovime õnnetustes hukkunute arvu poole võrra vähendada, milliseid konkreetseid plaanid, meetmeid plaanite teie võtta, et sellest suurest eesmärgist saaks reaalsus? palun uh,. Thank you very much. aitäh. iga õnnetus, mis leiab aset teedel või mujal, on kurb ning sellesse tuleb suhtuda väga tõsiselt. mulle meeldib see väga ambitsioonikas eesmärk, mida Euroopa Liit on seadnud, et surmade arv Euroopa teedel peab olema null ma tean, et seda eesmärki on tõenäoliselt võimatu saavutada, aga me peaksime üritama anda endast siiski parima. ma leian, et on tehtud väga palju erinevaid uuringuid, aga liikmesriikide ülesanne on aidata meil äh, saavutada võimalikult head tulemused. üks asi, mida me teeme, on see, et me äh, parandame sõidukeid, äh, koolitame inimesi, neid inimesi, kes liikluses osalevad mulle tundub, et äh, koolitamine mängib siin väga olu-, olulist rolli, aga me ei pea koolitama mitte üksnes noori, vaid ka vanemaid põlvkondi. veel äh, on oluline tehnoloogia, parem äh, liiklusalane info, parem infovahetus naaberriikide vahel, kui toimub näiteks tagaajamine, kui on seadusi rikutud lisaks sellele on äh, veel äh, mitmeid täiendavaid asju, mida riigi tasandil saab teha, signaalsüsteeme parandada, äh, parandada liiklusmärke. see kõik aitab ohvrite arvu vähendada, aga ma tahan öelda, et me oleme siiski viimase paari aastaga üsna häid tulemusi saavutanud Äh, äh, osaliselt on see muidugi seotud ka sotsiaalmajanduslike põhjustega, aga see on lihtsalt minu enda arvamus ja ma ei tahaks siin üksikasjadesse laskuda, aga ma arvan, et me peaksime asja analüüsima ja vaatama, millised äh, asjad viimaste paari aasta jooksul on toiminud, neid parandama ning tegema väga tihedat koostööd inimestega, kes liikluse juhtimisega tegelevad ja loodetavasti saame niimoodi hea tulemuse. aitäh! ja nüüd Isabella de Monte sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh! ka mina tahaksin esitada küsimuse ohutuse kohta. mina olen seisukohal, et Junckeri ettepanekus viidatakse ohutusele ainult äh, üsna e-, ähmaselt. Äh, te kõnelesite juba liiklusohutusest, aga kuidas äh, tahaksite ohutuse teemaga äh, Äh, tegeleda üldisemalt näiteks äh, tihedalt asustatud linnapiirkondades? aitäh! ma arvan, et Euroopas on äh, ohutus üks olulisemaid eesmärke ja sellesse suhtutakse tõesti tõsiselt selleks, et ohutust parandada, me oleme loonud kolm asutust Äh, ma olen kindel, et maanteed on vist ainukene sektor, kellel ei ole nagu oma ametit. Äh, need ametid tegelevad just nimelt sellega, et kõik õigusaktid on korralikult ellu rakendatud, nad tegelevad ka sertifitseerimisega ning ma arvan, et äh, siin on meil veelgi olulisem võimalus nende ametite mm, võimalusi suurendada Eh, nad saaksid aidata paremini kaasa selleks, et ohutuse eesmärke paremini saavutatakse. üks eh, me oleme täheldanud, et mõned, mõnedes riikides ei ole õigusakte kohaldatud nii, nagu peaks. nii et, et kui seda ei ole tehtud, siis Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et need seadused, mis on juba heaks kiidetud, ka ellurakendamist leiavad ja äh, kõige halvemal juhul võib-olla peame ka mõned riigid kohtusse kaebama selleks, et äh, tõesti kõik ohutusega seonduv ellu rakendatakse. samuti äh, ohutus kui, kui üldmõiste. me peame pidevalt taotlema head liikluskorraldust, head kontrolli infrastruktuuri üle me oleme olnud tunnistajateks mitmetele väga edukatele ettevõtmistele transpordisektoris, eriti eh, sellele, mida me praegu üritame raudteesektoris läbi viia, see on osaks juba kokku lepitud tegevuskavast, et me eh, me võtame kasutusele sellise ühise raudtee juhtimissüsteemi ja ma arvan, et see aitab raudteesektoris oluliselt ohutust parandada Äh, igal transpordisektoril on oma äh, natuke erinevad eesmärgid, aga prioriteetne on see, et meil on head liiklusjuhtimissüsteemid, et meil on tõesti väga selged õigusaktid, mida me tõesti saame kasutada ja et ametid aitavad meil neid ellu rakendada kohalikul tasandil ning äh, lisaks sellele on meil vaja nii palju kui võimalik ka tõsta teadlikkust selles osas, kuivõrd oluline on äh, pidada kinni kõigest sellest, mis on seotud ohutusega nii reisijate poolt kui ka juhtorganite poolt, aitäh. Äh, Mariann Jean-Marinescu järgmisena. suur tänu, esimees, ma olen siin. kui kõik läheb hästi, siis äh, esimene kohtumini, kohtumine, kohtumine liikmesriikide transpordiministritega saab olema Roomas novembrikuu alguses. päevakorras on äh, ühtne Euroopa taevas. osadel liikmesriikidel on reservatsioonid seoses selle kontseptsiooniga. milline on teie suhtumine sellesse olulisse Euroopa projekti? kui teil aega veel üle jääb, siis öelge meile ka, mida te teete siis, kui mõni liikmesriik teeb ettepaneku muuta praeguseid Euroopa transpordi prioriteetseid koridore, aitäh! Sorry uh,, I believe that single European sky uh... mina arvan, et uh, äriühingute seisukohast on see suurepärane uh, äh, ja samuti vahearuande seisukohast suurepärane, sest optimeeritakse e, e, liiklusvood ja ma vastaksin kõigepealt esimesele küsimusele, jah, on vaja lihtsustada neid marsruute võimalikult hästi, ma mõistan, et mõnede riikide jaoks on see raske, sest on ka ju looduskaitsealad Äh, mida tuleb kaitsta, aga ma olen valmis avatud äh, konstruktiivseks dialoogiks, et tõesti äh, sellised marsruudid Euroopas luua, sest see muudab liikluse haldamise palju lõhtsamaks ja hoiab kokku ka mootorikütust. nüüd, mis puudutab siis kahte ja seda teist määrust, mis on ühtse Euroopa taeva jaoks FAP vist eh, jah, nende õhuruumi osade haldamine, seegi on väga huvipakkuv kontseptsioon, õhuruumi plokkide haldamine eh, ju optimeerib marsruutide juhtimist, haldamist ja lõppkokkuvõttes annab ka panuse eh, CO2 heitmete vähendamisse. jah, kindlasti alati eh, minagi taotlen eh, uusi ja paremaid lahendusi selles valdkonnas, aga ma arvan, et projekt on hea, vajab toetamist ja on vaja kaasata võimalikult palju osalisi ja loodetavasti eh, see toimib hästi ka liikmesriigide tasandil ja tähtis on ühtsete platvormide alusel liikluse juhtumist optimeerida. nüüd Anna-Claudia Taparadel saab sõna suur tänu, esimees, ma olen siin, proua volinikukandidaat. oma kirjas meile mainisite te, et te olete olnud vastutav äh, arukate linnade algatuse Smart Cities projekti eest linnade elanikkond järjest kasvab ja see toob endaga kaasa selle, et meil on rohkem õhusaastet ja müra. ollakse arvamusel, et selles vallas tuleb midagi ära teha. kas teil on äh, plaanis järgmiste kuude jooksul valge raamat selles valdkonnas äh, üle vaadata? kas te soovite teha muudatusi linna arengu äh, plaanides äh, transpordi valdkonnas ja kuidas te näete linnade transpordi arengu finantseerimise võimalusi, aitäh? ma tänan selle küsimuse eest. jah, arukad nutikad linnad. jah, see on väga huvipakkuv element, mina mm, hakkan kuuluma sellesse meeskonda, kes sellega tegelema hakkab. ja see viib kokku erinevad valdkonnad, volinikud, väljakutsed ja inimesed ju liiguvad linnadest rohkem ja rohkem ringi, linnad üha kasvavad ja Äh, ummistuvad ja on vaja paremini linnu planeerida ja mõelda ka selle peale, kuidas saastus kontrolli all hoida, aga samas linnade planeerimine on liikmesriikide pädevuses, Euroopa Liit otseselt sellesse ei sekku, kui äh, äh, me ei algata mõnda projekti, mis tugineb mõne liikmesriigi väga heale kogemusele ja praktikale. ma juba rääkisin äh, Äh, sellest, et Civitas projekt mulle väga-väga meeldib, sest see võimaldab liikmesriikidel koondada mm, tulemused äh, ja ka mõõta linna seisundit, nüüd müra ja õhusaaste. ja siingi tehnoloogia töötab meie kasuks ja arukad linnad koondavad mitte ainult energia vallas ja transpordi ja IKT vallas tegutsevad inimesed, vaid ka sotsiaalvaldkonnas äh, töötajad, sest äh, ummikud ei ole mitte ainult liiklusprobleem, vaid see on ka planeerimise äh, li probleem, mm, linna arhitektuuriline planeerimine on samuti sellega seotud, kus asuvad meil bürood, kuidas inimvood kulgevad linnas, ma näen seda äh, Äh, hommikul, äh, kui äh, me tulime lennujaamas, kui läksime lennujaama, siis meie suunal olid ummikud, aga vastassuunalt kolm rida olid avatud. seal ei olnud kedagi, nii et seda kõike peab planeerima ah, ma pean nüüd lõpetama, ma juba kolm korda andsin teile märku. palun ärge pahandage nii, järgmine on eh, Teidre Kluun Rahvaparteist. Oh, my phone, sorry, excuse me <laughs> um, In your opening state... oma sissejuhatavas kõnes te räägite eh, kogu Euroopa optimaalsest ühendamisest ja sellest, et plaanite siin palju ära teha. ma tahaksin piirkondlike ja kohalike lennujaamade kohta küsida, nagu teate, need on väga tähtis sidepunkt ümbritseva maailmaga ja eh, edendavad investeeringuid, turismi ja on nagu eluliiniks eh, kohalikele kogukondadele, meil on vaja kaitsta neid kohalikke eh, lennuvälju ja mida teie kavandate? näiteks üks võimalus on riigiabi lõdvendada riigiabireegleid neile tõdendada ja seosed kaugete piirkondadega, saartega on teine teema. jah, te teate, miks ma väga kirglikult sellesse teemasse suhtun. ma olen täiesti nõus teiega, et need lennujaamad eh, on väga-väga olulised kohalike piirkondade arengu jaoks. tihtipeale on tegemist kaugemal asevate piirkondadega. minulegi meeldib väga lennata ja äh, Ehm, minu kultuurielamused on olnud väga tugevad, ehm, kui ma olen kaugeid saari külastanud, aga seal ongi ehm, lennujaamad, mis on käigus ainult siis, kui on turistide saabumise aeg ja mitte muu ajal. Aberdiinidel näiteks, kus ma käisin. jah, neid lennujaame tuleb toetada, aga teiselt poolt peab arvestama ka, et äh, tuleb sellised lennujaamad muuta isemajandavaks, sest vastasel korral toetustega peab lõpmatult jätkama ja see on, muutub probleemiks jah, mina riigiabist rääkida ei saa, sest see ei kuulu minu portfelli, aga ma olen valmis rääkima nendega, kes riigiabiga tegelevad ja ära kuulama, mida nemad ütlevad. ma üritaksin e, e, uusi ärimudeleid leida, e, mis tugineksid nagu ärimudelitele just ja tähtis on hoida need väga tähtsad kohalikud lennujaamad Äh, elus ja Porto Roche meilgi on selline väikene lennujaam, mis, äh, kuhu tulevad turistid mm, kogu Euroopast külastama meie väikest äh, linna. nii et tõesti, siin on vaja leida paremaid lahendusi ja tahan anda oma panuse, oma kogemuste ja ideedega ärimudeli leidmiseks. ja nüüd Peeter Van Dalen ECR-ist. mevrouw, goedenavond jah, tere õhtust. minul on kaks väga konkreetset küsimust. Te rääkisite siseveeteede infrastruktuurist. kas üritame veel kord, kas nüüd on paremini kuulda? Die Zeit läuft neu. Dag mevrouw, goedenavond. Concrete vragen. 1. Binnenvaart en infrastructuur. U raakte er dat onderwerp net al even aan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 Parkour, you're talking about these big trucks? Okay, thank you. Uh, so first of all about the um... Te peate silmas neid hästi suuri veokeid, hästi. kõigepealt Donau juurde. Donau jah, on TNT plaanide üks osa, tähtis osa ja ma loodan, et sünnib hea kokkulepe ja Donau jõge süvendatakse ja saab ühendada selle ülejäänud Euroopa transpordivõrguga, aga meil on veel täiendavaid väljakutseid siin, kõigepealt keskkonnaalaseid, on vaja leida häid lahendusi selleks, et mitte ohtu seada elupaiku ja bioloogilist mitmekesisust. teisalt probleemiks on see, et mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole sellega seotud, Euroopa Liit ja kaks kolmteist riiki väljaspoolt Euroopa Liitu on samuti Donau eh, jõe projekti osalised, nii et kahepoolsed läbirääkimised, kolmepoolsed läbirääkimised tuleb maha pidada, et kokku leppida, eriti rahastamise osas, sest eh, plaan juba eh, näeb ette need asjad meie omavahel, aga me peame mõtlema, kuidas kaasata Euroopa Liidu välised riigid. ja teie teine küsimus? väga huvitav väljakutse Euroopa Liidu jaoks, tõepoolest. ma arvan, et mõnede liikmesriikide jaoks on see tavapärane mul ei ole olnud piisavalt oma arvamust siin välja kujundada aga ma mõtlen selle peale ja ma kutsun need riigid, kes on jõudnud kahepoolsete lepeteni äh, minuga kohtuma, aga ma ei arva, et see on mingi Euroopa Liidu suund, mida mööda me tahaksime minna. ja nüüd sotsiaaldemokraatide hulgast Lucy Anderson esitab küsimuse palun, äkki te räägiksite pisut lähemalt sellest, mida te kavandate tagamaks, et kõik reisijad, sealhulgas ka liikumispuudega ja muude puudega inimesed tõesti omaksid juurdepääsu transpordivõrgule. algul te ütlesite, et te olete väga koondanud inimestele, aga mida see tähendab? Äh, kas saavad ikka reisijad täpset informatsiooni neile puudutavates küsimustes ja marsruutide kohta ja kõrgekvaliteedilised äh, ümberistumisvõimalused. jah, Euroopa ühendamine on väga hea, aga see on üheksa koridori hõlmav, aga tuhanded, sajad tuhanded äh, jaamad ja võrgustikud kus on väga raske ümber istuda, kus eskalaatorid puuduvad, kus tuleb üles ja alla trepist pagasit venitada. Eh, kuidas eh, selle kavatsed tegeleda ja eh, kuidas tõesti tõsiselt Euroopa Liidu rahaliste vahenditega hõlbustada puuetega inimeste liikumist ja mm, tõesti tuleb midagi ära teha puuetega inimeste jaoks, palun lisage öeldule veel midagi juurde. jah, kui te tahate tahate olla sotsiaalne riik ja kena reisijate vastu, siis tuleb ka selle teemaga tõsiselt tegeleda. ja ma usun, et on olemas direktiivid juba selle kohta, aga ma usun, et rohkem annab ära teha jah, ma olen koduriiski näinud kümme aastat tagasi, viisteist aastat tagasi, keegi ei mõelnud selle peale, et bussijaamadesse eh, sellised kaldteed ehitada ja tagada äh, sissepääs bussi ka puuetega inimestele, nüüd on nad olemas kõikjal, nii et ma näen, et tõesti seda kõike on silmas peetud, nii et sammhaaval kõikjal Euroopas teadlikkus kasvab ja mõistetakse üha enam, et et ka puuetega inimestel on vaja luua samasugused võimalused, kas seda on võimalik teha üleöö, arvatavasti mitte, aga pideva survega küll. ja tuleb kontrollida, et ka need äh, direktiivid, mis on juba vastu võetud, neid täidetaks ja siin on vaja kontrolli tõhustada. et tõesti õigusaktidest kinni peetakse. Te viitasite ka ühele tähtsale asjale, nimelt Eh, reisijate informeerimine, reisijate õigus informatsioonile. ma usun, need uued juhtimissüsteemid aitavad, jah, kõik on väga killustatud ja raske on anda reisijatele usaldusväärset infot ühest allikast, aga tänapäeva eh, juhtimissüsteemidega me tõesti saame tagada parema informatsiooni oma reisijatele mitte ainult piletite kohta, vaid ka tingimuste kohta, võimalike marsruutide kohta. nii et äh, seegi parandab reisijate olukorda äh, ja ka puuetega inimesed saavad teada, millal on kõige mugavam neil reisida. Isaskun Bilbao Barandiga Aldest. suur tänu, esimees. lugupeetud äh, proua volinikukandidaat, raudtee paketi osas äh, tahame küsida, kas teil on uusi ettepanekuid liikluse või transpordi halduse osas, kas te soovite liikmesriikide vastuseisust seal valdkonnas äh, üle saada, kuidas nõukogu ei ole veel võtnud seoses raudteepaketiga oma poliitilist seisukohta vastu? ettevõtted nõuavad äh, juriidilist kindlust ja kuidas me saame selles olukorras tagada koostalitusvõime nõude rakendamise äh, kui poliitilist edusammu ei ole, kas te tellite uurimusi selleks, et äh, uurida, kuidas äh, selle paketi vastuvõtmine mõjutaks tööhõivet ja investeeringuid, te mainisite just investeeringuid ja koostalitusvõimet, kuidas te plaanite selles osas äh, Katariina kohtumisel edasi liikuda? ja kuidas tagada äh, võrgustiku äh, teenuste osutajad ja käitajad, äh, nende lahusolek? suur tänu selle väga olulise küsimuse eest, ma loodan, et mul oleks viis minutit aega, et vastata. võin omalt poolt öelda, et ma teen endast parima selleks, et see oleks üks pakett. ma leian, et on väga oluline ühendada tehniline ja nagu te ütlete, poliitiline, mina ütleksin pigem majanduslik äh, pakett. tehnoloogia osas me soovime, et oleks ühendatud äh, erinevad äh, õigusaktid, et neid oleks lihtsam rakendada ja lugeda, et oleks selgelt aru saada, kes ja kas on täitnud oma kohustused. ma ei hakka tehnikast väga palju rääkimas, selles osas meil äh, kahtlusi ei ole. ärilisest seisukohast äh, meil tuleb äh, üle saada lünkadest ka halduse osas, ka siis, kui liikmesriigid ei suuda kohe kõike teha, tuleb meil neid tagant suunata, et meil oleks vähemalt äh, piisavalt infot olemas ka raamatupidamislikult, et näha, kuidas teenuseid rahastatakse, millele raha kulub, muidu on väga raske seda hallata. ma olin äh, Sloveenias äh, aastaid äh, ettevõtlusvaldkonnas ma nõustasin ka tippmänedžere ja kui ei ole teada, millised on põhikulud, siis on väga raske teha halduslikke otsuseid ja seetõttu on oluline ka siin valdkonnas kulud identifitseerida. Euroopa Parlament on äh, hääletanud esimesel lugemisel, nii et siit äh, töötagem koos edasi ühtselt ja mitte lõhestunult, et seda valdkonda liberaliseerida järgmisena Luis de Grandes Pascual Euroopa Rahvapartei nimel, palun. härra esimees, mul oleks äh, kaks küsimust, mis on vägagi aktuaalsed. esimene küsimus puudutab neid äh, probleeme, mis on tekkinud seoses äh, sellega, et meil on reisijate transpordi uued platvormid tekkinud taksonduse valdkonnas on uued eeskirjad, äh, litsentsid, load, kindlustused äh, turvalisuse tagamiseks, uued äh, maksudeklaratsioonid ja nii edasi. ja kui ettevõte ei täida turvalisuse ja tervishoiu miinimumstandardid, siis on tegemist äh, moonutatud konkurentsiga, milliseid meetmeid te soovite võtta, kas te olete mõelnud Euroopa Liidu tasandilt äh, seadusandlust äh, vastu võtta, et toetada liikmesriike, et äh, vältida sotsiaalset dumpingut ja ebaõiglast konkurentsi? teiseks küsimus Ebola kohta, see mõjutab kogu Euroopat ja mul on lihtne küsimus Ebola teemal toimus kõrgetasemeline tippkohtumine ja otsustati parandada lennuliikluse turvalisust. sõltumatult liikmesriikidest, äh, mida teie arvate, et Euroopa Liit äh, võiks teha, et lennujaamades viia sisse koordineeritud kontrollisüsteem, et võidelda Ebola puhangu vastu, aitäh! suur tänu mõlemate küsimuste eest! kõigepealt, mis puudutab taksosid ma toetan täielikult seda, mida teie oma küsimuses välja pakkusite. meil on kindlasti vaja ka seda valdkonda selgelt organiseerida. paar päeva enne Brüsselisse tulekut ma võtsin koduriigis äh, takso. me oleme just viinud äh, sisse uued äh, eeskirjad taksojuhtidele, ühtsed ähm, numbrimärgid, nad peavad maksma iga kuu äh, tasusid äh, litsentsi eest. alguses taksojuhid äh, kaebasid, ma küsisin siis, kas äh, ta on sellega rahul ja taksojuht ütles, et ta ei ole rahul ainult sellega, et ta pidi alguses maksma oma litsentsi eest kakssada eurot, nüüd on see langenud viiekümnele eurole, ta ütles, et see on ebaõiglane siin on tegemist loomulikult äh, liikmesriikide teemaga, siin on tegemist kohaliku tasandi küsimusega, aga meie saame omalt poolt äh, aidata, edendada, kui me leiame sellised elemendid, mis puudutavad kogu Euroopat, siis me võime midagi ka Euroopa tasandil teha. igal juhul on meil vaja toetada äh, kõike ebaõiglase konkurentsi vastu võideldes aga Ebola juhtumist rääkides, äh, minu arvates ei ole õige sulgeda mm, liikumisteid. Äh, Ajala Sender, sotsialistdemokraadi nimel, palun. lugupeetud proua volinikukandidaat, kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda Te olete siin maratonis hästi vastu pidanud. Te olete hästi ette valmistunud, et meie küsimustele vastata. mul on mõned küsimused, mis puudutavad infrastruktuuri, ma olin Euroopa Ühendamise Rahastu raportöör, me rääkisime seal eelarvest kolmsada miljardit eurot, mis tuleks kulutada seitsme aasta jooksul, et katta kõik jätkusuutliku sidusa Euroopa transporditaristu vajadused väljakutse seisnes selles, et kuidas neid vahendeid intelligentselt kasutada, on takistusi. esiteks, liikmesriigid peavad projekte kaasrahastama ja enamikel liikmesriikidel on suur avaliku sektori võlakoorem, neil ei ole raha kaasrahastamiseks. meil on vaja paindlikkuse reeglid, kas te olete koos härra Kadanini, härra Moskovitšiga siin meile vastu tulema, et investeeringud äh, taristusse äh, ei koormaks liialt avaliku sektori eelarved liikmesriikides. teiseks, kahepoolsest poliitilisest äh, tahtest on äh, puudu. hispaanlased äh, soovivad üle Püreneede liikuda Prantsusmaale, Brüssel on astunud omi samme, aga on veel poliitilisest tahtest vaja ka, mida siin võiks teha. nüüd edasi sotsiaalpaketist, te mainisite valget raamatut, need on väga mahukad, need on väga keerulised, seal on kirjas head põhimõtted, aga meil on vaja tegutseda. väga eluline, väga oluline on sellest alu, aru saada, näiteks raudteesektoris on meil äh, probleeme sotsiaalse dumpinguga, kas te olete valmis äh, selle Äh, vastu võitlema. küsimusi esitati kaks minutit, nüüd on üks minut ainult vastuseks. kiiresti. kõigepealt, mis puudutab taristut nagu ma eelnevalt ütlesin, siis jah, meil on vaja innovatiivseid rahastusvahendeid ja ei, me kindlasti ei saa kõike ise rahastada, see on fakt, kuidas me seda teeme, mul on seda väga raske praegu öelda ma oleksin isegi ebaõiglane, kui ma seda praegu ütleks, kui komisjon ametisse kinnitatakse, siis see on ka üks kõige olulisemaid arutelusid, mis meil saavad olema, aga me peame tõsiselt järele mõtlema selle üle, et kaasata erainvestorid. eile Financial Timesis kirjutati, et äh, pensionifonde, kindlustusfonde plaanitakse kaasata, nii et on mitmesuguseid võimalusi, mida me saame ära kasutada ja see on tõsine väljakutse suur tänu. Äh, järgmisena äh, George Bach Rahvaparteist, palun. suur tänu, proua volinikukandidaat. mitte kõik punktid, mida te mainisite, ei avaldanud mulle muljet aga kõigepealt äh, te ütlesite, et inimesed peaksid olema teie töö keskmes ja te toonitasite ka dialoogi pidamise valmidust minu esimesed küsimused puudutavad äh, reisijate õigusi. esiteks, kas äh, te soovite reisijate õigusi üle vaadates äh, panna reisijate õigused selle valdkonna prioriteeti keskmesse, seni ei ole see nii olnud. teiseks, palju seadusandlust ripub praegu õhus, kuna on niivõrd palju eriarvamusi meil ei ole juriidilist kindlust, see toob endaga kaasa selle, et Euroopa Kohus peab tegema ära meie töö ja see on väga kahetsusväärne. mida teie ja komisjon teete selleks, et äh, sellest täielikust äh, blokaadist, äh, tupikust üle saada, nii et seadusloome äh, alane pädevus oleks jällegi komisjonil, parlamendil ja nõukogul, nendel institutsioonidel, kes peaksid seadusloomega tegelema, aitäh! kõigepealt äh, suur tänu küsimuste eest, mis puudutab reisijate õigusi, siis äh, Euroopa Liidu üheks suureks saavutuseks on see, et me oleme loonud tugeva reisijate õiguse, õiguste paketi hetkel on aga olukord selline, et äh, mõned lennufirmad pigem äh, tühistavad mõned lennud, vältimaks äh, soovitusi või reegleid, mis on vastu võetud, me üritame seda vältida. kas mul on praegu vastus? ei, mul ei ole. ma pean olema teiega aus. ma ei tea täpselt, kuidas need menetlused kõik toimivad aga ma kinnitan teile, et reisijate õigused on kindlasti minu jaoks äh, väga olulise tähtsusega, ma olen isegi reisi, ma näen neid muudatusi, mis me oleme ellu viinud võrreldes äh, varasemaga, ma olen avatud äh, dialoogiks kõikide osapooltega, töötamaks edasi selles valdkonnas, mitte ainult Euroopas, vaid me peaksime laiendama äh, oma püüdlusi äh, kaitsta reisijate õigusi ka rahvusvahelisele tasandile, et niimoodi rohkem mõju saavutada. ja üritan vastata ka teisele küsimusele. ma usun, et äh, Gibraltari äh, küsimusega seoses võime öelda, et tegemist on poliitilise küsimusega ja see ei peaks peatama kõiki teise initsiatiive, ma palun selle projekti isoleerida ja siis liikuda edasi, kui poliitiline olukord on lahenenud. suur tänu, järgmisena Kurtsi Maltese. Eh, volinik, voliniku kandidaat Äh, ma olin äh, hiljuti Genoas, äh, mis kannatab üleujutuste käes ja selle linna elanikele on väga raske seletada, et Euroopa kulutab miljoneid kasututele projektidele, aga ei ole võimalik leida paari miljonit, et hoida ära see üleujutuste probleem Genoas. vee majandus selles linnas praegu on kärbete tõttu vähem tõhus, kui see oli viieteistkümnendal sajandil. nii et, et Äh, oleks äh, vaja, et vaadataks läbi, mis tehti äh, üle-euroopaliste transpordivõrkude projektidega kahe tuhande kolmandal aastal, sest need seavad valgalad teatud piir, Euroopa piirkondades ohtu ja nad põhjustavad juba praegu üleujutusi Itaalias, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis. nii et, et tahaksin teada, kas te tahate, kavatsete läbi viia analüüsi äh, enne kui äh, pakkumismenetlusi alustada äh, sellisteks suurteks projektideks äh, nagu näiteks Torino-Lyoni ühendus ligemale viiskümmend miljonit eurot iga kilomeetri selle ühenduse kohta. Äh, üleujutused on tõesti äh, väga tõsised nähtused ja ma võin öelda, et ka minu kodumaad on need tabanud. aga tegemist äh, ei ole ainult riigiga, kus need üleujutused asu, aset leiavad, asi on seotud kogu vesistuga, sellepärast et vesi lihtsalt murrab läbi kunagi kuskilt, sellepärast et ta lihtsalt kuhjub ja kuhjub Äh, tegemist on tõsise probleemiga, ma arvan, et äh, me oleme äh, juba prioriteedid paika pannud ja mõnede projektidega on ka alustatud selleks, et üleujutusi tulevikus ära hoida. ma olen kindel, et selles valdkonnas me saame rohkem ära teha, olen valmis seda teemat edasi arutama aga praegu on mul raske anda mingeid täiendavaid lubadusi lisaks nendele, mis parlament juba heaks on kiitnud aga e, kõik e, areneb, elu, elu läheb edasi ja seetõttu me ei saa jääda nende projektide juurde, mis aastaid tagasi on heaks kiidetud, me peame e, eluga kaasas käima, nii et, et mul on hea meel, kui sellel teemal arutelusid peetakse. ja ma olen kindel, et kõik need projektid, mis on juba heaks kiidetud, kui me need ellu rakendame, aitavad probleemi lahendada. ja mulle tundub, et see oli ainus küsimus, mille te esitasite, eks olete? ja nüüd Tavros Kreletš Roheliste fraktsioonist. aitäh, lugupeetud proua Pults. rahvatervishoid ja transpordipoliitika on omavahel seotud, kuigi esmapilgul see võib-olla nii ei tuntu. liiklusest tulenev müra Äh, häirib äh, maapiirkondi, paljud liigid on sunnitud oma elupaikadest lahkuma või toime tulema pideva liiklusmüraga. Äh, taastuvenergia kasutamine transpordisektoris viitab sellele, et transpordil on mõju ka kliimale ja kliima ei mõjuta ainult inimeste tervist, vaid ka keskkonda Äh, me teame näiteks, et äh, teatud vähiliikide esimene on seotud mootorsõidukitega. Äh, ligemale nelikümmend viis tuhat surmajuhtumit on otseselt seotud õhusaastega, mis on transpordi tekitatud niisiis seos transpordi ja tervishoiu vahel on olemas, kas te võiksite öelda, milliseid meetmeid kavatseb komisjon rakendada selleks, et rahvatervishoid transpordipoliitikasse sisse lülitada? aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et me kõik oleme sellest probleemist teadlikud, me oleme teadlikud sellest, et kaasaegne ühiskond on äh, loonud äh, üsna palju probleeme Te oma küsimuses juba viitasite kõigile nendele probleemidele, ma ei hakka neid äh, kordama, aga mida me kavatseme ette võtta? see, mida me teeme, sellest ei piisa kunagi, sellepärast et kui asi puudutab inimesi, siis me ei tee kunagi midagi piisavalt, enne kui negatiivseid tagajärgi enam ei ole, aga äh, kõigepealt me saame aru, mis toimub, ma tean, et äh, raudteed kontekstis müra on tõsine probleem Äh, ma olen teada saanud, et nüüd on võimalik äh, varustada no rongid uut tüüpi piduritega, mis müra vähendavad. sellest loomulikult ei piisa, aga see on vähemalt üks esimene samm selles suunas. ja ma usun, et äh, teletehnoloogia aitab meil transpordivahendeid vaiksemaks muuta eriti kui võtame kasutusele teist liiki kütused, teist liiki mootorid, see jällegi aitab elukvaliteeti parandada, aga inimesed, kes äh, transpordiliinide ääres elavad, kes kannatavad kaasaegse ühiskonna arengu läbi, kuidas me saame neid aidata? Äh, see on äh, tõesti väga oluline küsimus, me peame pidama sotsiaalset dialoogi, et enda, nende jaoks parim lahendus, äärmiselt oluline näiteks on linnade planeerimine ja see on jällegi selline probleem, mis puudutab äh, kogu volinike kolleegiumit linnaplaneerimine, transpordi planeerimine, me peaksime teha, tegema koostööd, et vältida neid olukordi, millele teie viitasite. Georg Maier järgmisena. suur tänu, proua Pulk, istun siin otse teie ees. tere tulemast, ütlen teile austerlasena ja naabrina mina olen Graatsist, ma olen teie otsene naaber, Graats ja Ljubljana ei ole ju teineteisest väga kaugel. mulle meeldis väga see, et te ei teiskle, et te teate midagi, mida te ei teha. tihtipeale ministrid teisklevad, et nad äh, teavad äh, miskist midagi, mis tegelikult ei ole nii ma tahaksin teile esitada küsimusi äh, transpordikoridoride äh, kohta. meie piirkonnas äh, Austria on pärast äh, laienemist äh, transpordi äh, transiidikoridor number üks tunnelid mängivad väga olulist rolli äh, Balti, Aadria mere koridori teostamisel on väga olulised äh, kaks tunnelit, Austria üksi ei saa neid projekte ellu viia, milline on teie suhtumine sellesse projekti? aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab äh, kõiki neid äh, teid ja prioriteete, siis need on juba paika pandud ja heaks kiidetud need on juba osaks üle-euroopalistest transpordivõrkudest, nii et, et mida mina hakkan tegema, mina pean nendest kinni ja toetan neid lihtsalt. Eh, olles kursis Sloveenia olukorraga, ma tean, et on probleeme nendest planeeritud eh, teedest kinnipidamisega ja ma tean, et eh, Sloveeniat on isegi üritatud panna neid valitud marsruute muutma Äh, see puudutab nii paketti üks, paketti kaks kui ka paketti kolm, nii et, et äh, meil on tõesti probleeme, et heaks kiita need, millega eelmistes pakettides on kokku lepitud ja ma tõesti loodan, et meil ei tule paketti number viis, et me siiski jääme äh, paketi neli juurde, mida me kavatseme teha ma, ma võin öelda lihtsalt nii palju, et ma üritan nii palju kui võimalik kinni pidada nendest prioriteetidest, mis juba kindlaks on määratud ma üritan teha kõik selleks, et need riigid, äh, mis äh, jäävad äh, nende põhikoridoride piirkonda, leiaksid toetust, mida nüüd konkreetselt Balkani koridoriga teha, eks näis, vaatame, kui edukad me suudame olla. loodetavasti koostöös meil õnnestub avaldada natuke rohkem survet Äh, selleks, et need antud lubadused, need ka juba täidetakse. ja Christine Revaudalon-Sponfoy järgmine sotsiaaldemokraatidest. Äh, proua Puls, enne nõukogu äh, viimast äh, eelarve ettepanekud ähm, tuleb äh, institutsioonides vähendada viie protsendi võrra töötajaid, et kulustusi kärpida. kui me räägime neljandast raudteepaketist, siis Raudteeamet sai juurde uusi äh, pädevusi, äh, samas tuleb toime tulla vähemate rahaliste vahendite ja vähemate töötajatega möödunud aastal otsustati raudtee, Euroopa Raudteeameti personaal suurendada äh, liikmesriikide ekspertide läbi, kas te kavatsete sellest lubadusest kinni pidada, kas sellega käib kaasa ka Raudteeameti eelarve suurendamine äh, või lihtsalt jagatakse need rahalised vahendid ümber? aitäh selle küsimuse eest Äh, härra Sefkovitšist ähm, äh, saab minu ülemus, nii et, et eks ma pea täitma tema poolt antud lubu, lubadusi. jah, äh, ma olen teadlik nendest probleemidest, mis ametite ees seisavad, ma arvan, et sellel küsimusel on kaks tahku. üks, mida mina näen on seotud sellega, kuidas neid ameteid rahastada. ma arvan, et eh, on juba kokku lepitud, et eh, et me eh, nii-öelda muudame teatud teenused, mida need ametid osutavad turupõhisteks nii et, et äh, me hakkame otsima neid äh, teenuseid, mida nad saavad otse müüa ja niimoodi oma tegevust rahastada. minu arvates oleks see tuleviku jaoks väga oluline mudel, aga siit loomulikult ei tule vastust, see ei aita lahendada probleemi, mida siis teha, kui need ametid saavad rohkem tööd ma arvan, et äh, kõigis Euroopa haldusasutustes, eriti Sloveenias, me peame halduskulusid kärpima need halduskulud äh, on äh, arenenud majanduse jaoks lihtsalt liiga kõrged. teisalt, kui on rohkem tööd ja see töö on tõesti vajalik, meil on seda vaja Euroopa ülesannete täitmiseks, siis ma võitlen nende töökohtade eest, ma võitlen selle raha eest äh, selleks, et täiendavad vahendid eraldatakse ametitele, et nad saaksid teha neid ülesandeid, mida me neile oleme pannud. aitäh! suur tänu, ühtsel rahandusmajandus äh, alal on vaja transpordi äh, ala samuti, te ise toonitasite seda ja sama arvan ka mina, meil on vaja enamat äh, kui sõnad ja enamat kui kommunikatsioonikatsed, meil on praegu äh, kümneid erinevaid teemaksusüsteeme Euroopas ja Saksamaa teemaksu aruteluga avame me tegelikult äh, siin arutelu, äh, mis meil peaks olema lõppenud. me soovime siin äh, eelarvelünki täita igasuguste maksudega, mis maantee kasutajatele tahetakse peale panna kui tõesti investeeritakse saadud äh, maks äh, maanteedesse, siis ei oleks meil mitte mingisugust probleemi Euroopa-üleste võrgustike arendajana. Te olete toonitanud äh, oma rolli transpordi kanalite kasutajana, aga nüüd ma tahaksin saada teilt kui poliitikult maksu öö, teilt kui äh, poliitikult vastust äh, sellele, kuidas te suhtute erinevatesse teemaksusüsteemidesse äh, Euroopas ja mida te kavatsete üleüldse teemaksude alal ära teha, aitäh? Uh, jällegi üritan vastata kiiresti. kõigepealt me juba leppisime kokku ja ma jään sellele kokkuleppele kindlaks, et me kasutame seda kasutaja maksab põhimõtet ja saastaja maksab põhimõtet Äh, mida see nüüd teemaksude koha pealt tähendab? teemaksud on liikmesriikide tasandi küsimus, meie ei saa siin äh, summasid ette kirjutada, aga me saame nõuda, et äh, asi oleks tõesti kulupõhine. selle juurde ma jään, et see mm, maksustamine peab olema kulupõhine, aga me ei saa tõesti võrrelda neid hindu, mis erinevates liikmesriikides on kehtestatud minu visioon aga on selline pikemaajalisem, et kui meil tõesti on selline ühtne süsteem, et kõik on lahti seotud, et meil on eh, selged raamatupidamise aruanded, et me tõesti näeme, et väliskulud on hinna sisse arvatud, siis see oleks suurepärane, aga see on selline pikemaajalisem visioon, tahaksin selle nimel töötada, eh, sellepärast et see tõesti muudaks transpordi konkurentsivõimeliseks Äh, see aitaks kaasa Euroopa konkurentsivõime edendamisele, aga minu arvates praegu kohe see teostatav ei ole ning äh, seetõttu ma võitleksin selle eest, et see, et äh, maksud oleksid tõesti kulupõhised ning riigid tõesti loobuksid diskrimineerimisest. järgmisena Robert Zile ECR fraktsioonist. aitäh! mõned aastad tagasi arutasime me siin Euroopa Liidus TNT äh, võrke ja äh, Euroopa ühendamise äh, rahastut, siis käis siin Venemaa raudtee esitaja härra Jakunin, kes tahtis teha koostööd Euroopa transvõrkude raamistikuga ja räägiti ka lairööpmelise raudteeühenduse ehitamisest näiteks Ukraina piirist Slovakkiasse ja edasi ka Äh, Austrias ja äh, äh, mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on juba eraldanud vahendeid vastavate uuringute läbiviimiseks, aga kui, mida te arvate, kas ähm, võiks neid viieteistkümne, kahekümne millimeetrise rööpavahega rööpaid tõesti laiendada ka Euroopas ja mida teie sellest arvate? jah, see on erutav teema. ma olen väga pragmaatiline, teile võib-olla minu vastus ei meeldi, aga paremat mul teile praegu anda ei ole. prioriteedid on äh, paigas, äh, meil on olemas ajakava ning mina tahan nendest kinni, sellest kinni pidada. aga äh, selleks, et Euroopa Äh, baasvõrk oleks edukaks, me peame selle rahvusvaheliselt integreerima, seega me peame leidma uusi viise, kuidas seda kõike rahastada, kuidas äh, koostööd teha, kas siis äh, kahepoolsed kokkulepped või Euroopa Liit ja teised riigid, nii et, et me tõesti saaksime integreerida oma võrgustikku sellesse globaalsesse teede ja raudteede võrgustikku kaks päeva tagasi hommikusöögi all lugesin ma artiklit äh, Äh, raudteest Euroopa ja Hiina vahel. kui sellest, kui tulus see oleks. minu jaoks on tegemist väga põnevate uute projektidega, sellepärast et äh, see on küll kakskümmend viis protsenti kallim kui äh, laevareis, aga aega kulub selleks ainult üks kuu võrreldes kahe kuuga, mis laevaga läheks raudtee hakkab konkureerima teiste äh, kaupade transpordivahenditega ülemaailmselt, nii et, et me peame neid asju uuesti kaaluma, me peame äh, otsima häid lahendusi, kuidas seda kõike kaasrahastada, aga ma ei usu, et Euroopa Liit peaks lihtsalt kõik üle võtma ja ise rahastama. Jens Nilsson sotsiaaldemokraatide fraktsioonist järgmisena aitäh, ma istun siin. mina tahaksin tulla tagasi selle küsimuse juurde, mida te juba puudutasite, aga võib-olla saate sellele veelgi selgemalt vastata. kui me räägime maanteetranspordist, siis on meil vaja selgemaid reegleid selle kohta, äh, kuidas ettevõtted saavad konkureerida kvaliteedi alusel ja mitte madalate sotsiaalkulude alusel meil on olemas äh, reeglid sotsiaalsete õiguste vallas, aga mulle ei tundu, et nendest seadustest piisab. Äh, kui äh, töö käib näiteks sõidu- ja puhkeaegadest, siis kuidas siin reegleid tagada, kui vaadata reegleid ja seda, kuidas neid liikmesriikides rakendatakse, siis on vaja sotsiaalset dumpingut rakendada, kuidas seda teha? milliste algatustega kavatsed pea, välja tulla, et peatada seda ebaseaduslikku lii-, tegevust, kui äh, ettevõtted lihtsalt üritavad mööda hiilida nendest reeglitest, mis on kehtestatud ja loovad niimoodi liikmesriikides ebaterve konkurentsi? Äh, tegemist on väga tõsiste väljakutsetega, tunnistan seda, üritan äh, nendele küsimustele, mida te esitasite, neid oli kolm, kõigepealt konkurentsi kohta. Euroopa ja komisjon võitlevad alati õiglase konkurentsi eest. nagu ma ütlesin, alati tehakse katseid äh, reeglitest mööda hiilida. mida me saame teha? liikmesriigi tasandil saab teha vägagi palju. saab vahetada infot, saab teha koostööd. see on äh, väga oluline element, mida tahaksime toetada ja, ja senisest rohkem edendada. Äh, te mainisite ka dumpingut äh, siin on asi samasugune, kuidas Äh, me saame äh, teha näiteks, kuidas on võimalik registreerida varifirmasid piiriüleselt. Äh, me peame lihtsalt tõstma teadlikkust, me peame infot vahetama, infot edastama ning pidevalt tähelepanu juhtima sellistele ettevõtetele, võib-olla niimoodi astume esimese sammu selle probleemi lahendamise suunas. kabotaaži küsimus, see on otseselt seotud rohelise tegevuskavaga Äh, sellega, äh, mida üritame siis sellesse ühtsesse Euroopa transpordiruumi sisse tuua. mina äh, võitlen alati selle nimel, et me et, et me saavutaksime selle, et veoautod sõidavad alati täiskoormaga, minu arvates ei ole mõtet lasta neil pooltühjalt sõita. aga see on jällegi üks kokkulepe, mille peale saavutama kõik ühiselt Äh, praegu nad teevad ilmselt kolm reisi, enne kui nad koju tagasi tulevad, et selline asi tuleb muuta. me peame vaatama, kas selline lähenemine on endiselt äh, äh, paikapidav, kas see aitab saavutada seda, mida me tahame saavutada näiteks ka rohelise tegevuskavaga on väga palju selliseid väikeseid probleeme, mis kokku moodustavad ühe suure probleemi ja me peame nende probleemidega pidevalt tegutsema, sest nad ei kao. ja nüüd Andor Teeli Rahvaparteist järgmisena aitäh. proua Pult, oma sissejuhatavas sõnavõtus te rõhutasite, kuivõrd olulised TEN-T äh, koridorid teie jaoks on. Äh, ma arvan, et need äh, koridorid on väga oluliseks ühenduslüliks Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel. siis on meil olemas Euroopa Liidul Doona jõe strateegia, mis Eh, mille eesmärk on eh, parandada siseveeteedel mobiilsust. aga need eh, siseveeteed ei lõppe ju meie välispiiridega, nad lähevad edasi naaberriikidesse, ma räägin Moldovast, Serbiast, Ukrainast. kuidas tagada see, et riigid, mis ei ole Euroopa Liidus, aga asuvad ka Doona jõe ääres, saavad raha projektidele, mis on väga olulised siseveeteede arendamiseks Euroopa tasandil. ning teine küsimus, arvestades seda, et te olete Sloveeniast, mida arvate teist liiki siseveeteede arengutest selles Euroopa osas näiteks, kus te päris olete, näiteks Lava ja Trava jõed? mis äh, puudutab nende koridoride tähtsust, siis jah, need on tõesti väga olulised. siseveeteed äh, on lihtsalt osaks suuremast võrgustikust äh, ning me peame nägema neid ühenduses maanteede ja raudteedega, sest nad täiendavad teineteist. nii ja siis mina tahan asjale läheneda süsteemselt Te juhtisite tähelepanu sellele, et Donau jõgi tõesti ühendab väga paljusid riike ma juba viitasin sellele, et ma, ma tahaksin kõiki osapooli Äh, kokku kutsuda ja vaadata, kuidas me saame neid projekte koos rahastada. mina ei usu, et Euroopa Liit saab kõik üle võtta ja kõiki rahastada. liidul juba on oma programmid, näiteks ka Ühtekuuluvusfondi raames on teatud rahalisi vahendeid, mida liikmesriigid saavad kasutada oma siseveeteede äh, parandamiseks. niisiis, meil on äh, vaja kaasata ka need teised riigid, mida te mainisite, Serbia, Moldova ja teised kuni Musta mereni välja riigid, aga äh, ma arvan, et kasutades ühiselt välisinvesteeringuid või muid, mõningaid muid uuenduslikke rahastamisvahendeid, õnnestub meil saavutada hea kokkulepe, aga ma olen täiesti nõus teiega, et me peame tegutsema ühiselt ja see on oluline element selles äh, kogu transpordivõrgustikus. Dominic Riquet Aldest, kes istub teie taga Äh, proua volinikukandidaat, jah, ma istun teie taga. Te ilmselt olete teadlik lähetatud töötajate direktiivist. Äh, see puudutab töötajate vaba liikumist ja sellel on, direktiivil on olnud väga palju negatiivseid mõjusid äh, need lähetatud äh, transporditöölised tegelikult ei ole lähetatud, vaid nad on komandeeringus ning eh, probleem on selles, et kas te üritaksite saavutada eh, selle direktiivi läbivaatamist just nimelt konkreetselt selle, selles osas, mis puudutab transpordisektori töötajat, sellepärast et need muutused, mis siiani on tehtud, ei ole probleemi lahendanud. Eh, tahaksin, et te täpsustaksite ühte vastust, mille te juba on. kas te tahaksite täielikult kabotaaživeod liberaliseerida ja mida te arvate Euroopa Maanteetranspordiameti loomisest või võiks olla siis selline maanteetranspordi osakond, mis oleks mõne teise ametiga seotud? aitäh selle küsimuse eest. kõigepealt ähm, jah, ma arvan, et me peame analüüsima seda direktiivi äh, Äh, toetan seda mõtet, millele te oma küsimuses juba äh, esitasite, tahaksin äh, teatada, millised on lähetatud töötajate direktiivi tagajärjed ja mida me saame teha tingimuste paranduseks, mis puudutab nüüd maanteekabotaaži liberaliseerimist, siis ma arvan, et meil on olemas kokkulepe juba, mina pidasin silmas seda, et tuleks vaadata, kas see kokkulepe veel paika peab. me peame pidevalt äh, oma õigusakte ümber hindama, ümber hindama neid reegleid, mida me kehtestame ja kui äh, on näha, et muutustest ka mingi kasu tõuseb, siis ma seda kindlasti toetan. nüüd, mis puudutab Maanteeametit, see on täitsa huvitav küsimus, mida rohkem me kõneleme, äh, probleemidest, vaid ka, ka välja, väljavaadetest näiteks maailma, maanteetranspordis Äh, siis äh, üha enam tõstatub äh, küsimus, et see on ainukene transpordisektor, millel oma ametit ei ole. kas meil on seda vaja, kas meil on vaja neljandat ametit ka maanteede jaoks? tegemist on loomulikult väga huvitava mõttega, aga sellega käivad kaasas kulud. Ehm, nii et, et ma lihtsalt natuke suhtuksin reservatsioonidega sellesse heasse mõttesse aga mulle meeldib see teie mõte, et äh, äh, panna ole, mõni olemasolev amet juba vastutama ka maanteeküsimuste eest ja oleksin valmis sellega tegelema, aitäh. Massimiliano Salini Rahvaparteist järgmisena. aitäh. Äh, tere. Äh, soovin teile edu ja õnne te Äh, mul on teile küsimus, kaks väga konkreetset küsimust. kõigepealt äh, raudtee juhtimissüsteem ja Euroopa Raudteeamet. ERTMS äh, loodi selleks, et ühtlustada Euroopas kehtivat süsteemi Äh, mitmed küsimused on viidanud sellele, kuivõrd oluline on koostalitusvõime, siin aga tekivad ka tehnilised probleemid. Äh, tehnilisi spetsifikatsioone tuleb uurida, kindlaks määrata ja siis praktikasse rakendada. mida saate teie teha selleks, et meil läbi nende arengutega mingi stabiilsus tekiks? ja tulles nüüd Euroopa Raudteeameti juurde, üsna äh, selge küsimus Äh, lubade andmine äh, äh, rongides kasutatavate seadmete kohta peaks andma, antama sellele ametile, mida saate te teha selleks, et seda tehakse ja nüüd veel kaks küsimust, mis on seotud Itaaliaga. Poo jõgi on Itaalia tuleviku jaoks äärmiselt oluline Äh, kas te aitakse meil jagu saada nendest takistustest, mis meil ei ole siiani lasknud siseveeteesid äh, kasutada nii, et riigi arengul sellest ka kasu oleks, aitäh! kõigepealt kõigi nende küsimuste eest, äh, eks näis kaugele ma vastustega jõuan Eh, kõigepealt Raudteeamet, ma arvan, et eh, Raudteeamet on mänginud juba väga olulist rolli ning eh, kui me tõesti tahame seda ühtset raudteejuhtimissüsteemi, siis selle ameti roll kasvab veelgi. loomulikult meil on vaja rohkem tehnilisi spetsifikatsioone seadmete jaoks, aga vaid mitte ühenduvuse küsimustes Äh, tahaksin äh, rõhutada äh, veel seda, neid ühendusi baasvõrgu ja kohalike võrkude vahel, ilmselt Raudteeametil on ka selles osas oma roll mängida, aga siis veel see, ja nüüd mul läks mõttelõng kaduma, kõigepealt see amet aitab ka Äh, töötada välja neid spetsifikatsioone, äh, mis aitavad tagada äh, sidusa liiklusinfo, mis minu arvates on äärmiselt oluline ohutuse seisukohalt ja need ametid just nimelt mängivad olulist rolli ohutuse tagamisel, nemad rõhutavad seda, mida tuleb teha selleks, et ohutus oleks tagatud ning loomulikult me üritame vaadata, millised on need elemendid, mis on seotud ohutuse küsimusega ning äh, ning amet kindlasti hakkab nendega kohe tegelema. vabandust. Äh, Boguslav Liberatski sotsiaaldemokraatide rida, ridadest järgmisena, palun. Äh, proua volinikukandidaat, alustan Vene embargost, äh, me räägime hüvitistest talunikele, tööstusele aga keegi ei räägi transpordiettevõtetele hüvituse vastmiseks. miljonid tonnid äh, vedusid on kaduma läinud, äh, see tähendab, et see on ka tohutu summa kaduma läinud raha. proua Pults. Euroopas unistatakse pikka aega, et meil võiks olla Euroopa transpordiminister kas teie olete valmis olema Euroopa transpordiminister, kõigepealt tähendab seda, et äh, kuidas te hakkate kaitsma Euroopa äh, transpordisektori huve globaalses maailmas ning teiseks unistatakse äh, õigusliku ja maksukeskkonna stabiilsusest transpordiettevõtete jaoks. Äh, ma ei tea, millised on küll lõplikud soovitused, aga oleks ku tore kuulda, mida teie asjast arvate aitäh! kõigepealt äh, see, mis Venemaa embargo tõttu on juhtunud, on tõesti äärmiselt äh, traagiline. Äh, seda oli planeerimisfaasis raske ette ennustada, aga see juhtus. ma leian, et mina ilmselt ei hakka selle eest vastutama, aga kindlasti tuleb sellest teemast kõnelda, me ei saa seda lihtsalt eirata. Äh, suur kahju on sündinud ning sellega tuleb kuidagimoodi tegeleda. aga teine küsimus, mille te samuti tõstatasite ja mis on väga oluline, kuidas äh, viia Euroopa transport ülemaailmsele turule, kuidas Euroopa huve kaitsta üks asi on see, et Euroopa peab jääma avatuks, äh, kui Euroopa tahab äh, globaalses konkurentsis kaasa lüüa, peab Euroopa olema avatud, aga me peame võitlema ja ma võitlen õigluse eest. ma äh, võitlen vastastikususe põhimõtte eest. ei ole niimoodi, et meie muudkui anname ja vastu midagi ei saa minus leiate te väga hea Euroopa huvide kaitsja ning ning ma näen valdkondi, kus sellist võitlust on äärmiselt vaja. Äh, lennundussektoris näiteks, sellepärast et me näeme äh, kõiki neid äh, Euroopa Liidu äärealadel asuvaid sadamaid, mis avaldavad väga suurt survet ja me peame tõesti reageerima. nii et, et mitmed väga olulised küsimused ootavad lahendamist ja, ja sellega me puutume kokku ka teistes valdkondades ja ma võitlen tõesti eurooplaste eest Äh, proua Arnotu, aitäh, äh, proua volinikukandidaat. Äh, te peate jätkama liberaliseerimispoliitikat transpordisektori, kui algavad institutsionaalide vahelised läbirääkimised neljandal raudteepaketi osas Äh, siis teie olete öelnud, et ole alati selle poolt, et äh, reisijate veos oleks rohkem konkurentsi, sest et konkurentsi äh, puudumine tooks kaasa kvaliteedi languse ja kõrgemad hinnad. mina esitan Prantsusmaad ja mulle ei avalda muljet Prantsusmaa raudteevõrgu kvaliteet me oleme kasutusele võtnud kiirrongid äh, esimestena maailmas, kas te eh, tulevikus kavatsete kuulda ka miljonite Euroopa kodanike, iseäranis prantslaste häält, eh, kes ei soovi sellist eh, ultraliberalismi ja tehnokraatiat, mille kehastuseks nende silmis on tihtipeale Euroopa Liit Eh, kas te kavatsete õppida minevikust, mis näitab, et eh, raudtee liberaliseerimine toob kaasa kvaliteedi eh, languse ning samuti seab ohtu reisijate turvatunde, aitäh! For... aitäh selle küsimuse eest, kõigepealt neljas raudteepakett ei puuduta ainult liberaliseerimist, minu arvates puudutab see ka ohutust, koostalitusvõimet ja läbipaistvust ning kui me räägime äh, selle sektori äripoolest, siis nagu ma ütlesin, riikidel ei ole siin ühtset lähenemist ja ma olen sellest teadlik. aga meil on vaja paika panna mingid ühised alused ja mina võitleksin ühe väga olulise esimese sammu eest, nimelt läbipaistev äh, broneerimine. et me tõesti näeme, kuidas pileti hind kujuneb, see on äärmiselt oluline, et äh, meil äh, ei teki siin erinevate teenuste vahel ristsubsideerimist Äh, äh, sest et äh, vertikaalne integratsioon Euroopas praegu veel eksisteerib ning esimene asi, mida me peame tegema, me peame hoolitsema selle eest, et need erinevad ettevõtted üksteist ei subsideeriks, nii et, et me peame tõesti äh, Eh, saavutama suurema läbipaistvuse just maksumuse osas, sest enam, et jutt käib Euroopa Liidu rahast, Euroopa Liidu investeeringutest ning me peame hoolitsema selle eest, et me tõesti teame, millesse me investeerime. siis eh, veel see eh, juhatuse ja, ja toimimistasandi lahutatus, see puudutab liberaliseerimist, aga see puudutab ka läbipaistvust ja paremat teenust, mis äh, reisijatele äh, on seeläbi tagatud. ja Jill Evans järgmisena. ma tänan äh, korduvalt täna te ütlesite, et on vaja oluliselt investeerida transporti ja seda turismi, ohutuse, majanduskaalutlustel ja nii edasi jah, TNT kaudu seda peamiselt Euroopa ühendamise rahastu kaudu eh, põhiliselt tehakse seda. aga on vaja investeerida ka eh, valdkondadesse, millel on piirkondlikud tunnusjooned. natuke puudutasite ka seda. ma mõtlen siin mägipiirkondi ja eh, rannikupiirkondi ja mina olen just ühest sellisest tõesti, meil on vaja transpordiühendusi parandada ja samas on tegemist ökoloogiliselt tundlike äh, kaitsetud aladega ja kuidas tagada, et neidki piirkondi ei unustata? Uh, jah, see on väga oluline küsimus. Euroopa Liit on piirkondlike vajadustega juba tegelenud. meil on kolm fondi, igaüks neist peab oluliseks eh, infrastruktuuri, kõige tähtsam ühtekuuluvusfond. minu koduriigi jaoks on see üks peamisi investeeringute allikaid, see ühtekuuluvusfond ja mitu miljardit eurot on sealt saada infrastruktuuriprojektidele võimalik, aga keskkonnapiirangud jah, eh, investeerimisprojektid peavad nendega ka arvestama me rääkisime uutest innovaatilistest mehhanismidest, mida on vaja selleks, et ka piirkondade vajadusi rahuldada. ja liikmesriigid on need, kes peavad äh, kas võitlema investeeringute eest, näiteks Sloveenias arutatakse seda praegu väga aktiivselt, või nagu ma juba enne ütlesin, Financial Timesist sai lugeda, et mõned Euroopa raudteeettevõtted juba e, kutsuvad pensionifondigi e, ühinema projektidega, et sealt rahalisi vahendeid ammutada. ma ei e, oskagi innovaatilisem olla kui see ettepanek, aga tõesti tuleb neid innovaatilisi mehhanisme kogu aeg otsida ja kindlasti parimaid praktikat tuvastada ja tutvustada, see, mis ühes piirkonnas hästi toimib, võib ka teises hästi toimida, nii et igatahes meil on vaja häid ideid juurde selles valdkonnas. järgmine on Tanja Gonzalez Penjas, QE fraktsioon. Eh. ma tänan. lugupeetud volinikukandidaat, minul on sama küsimus, mille ma esitasin ka härra Šefkovitšile ja loodetavasti suudate mulle selgemalt ja täpsemalt vastata kui tema. strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgiks on luua tingimused arukale jätkusuutlikule eh, majandusarengule, integratsioonile, samas me näeme, eh, kuidas ressursid ebatõhusalt koonduvad ja eh, investeerijate ja ehitajate huvid seatakse kõrgemale eh, rahva huvidest. Eh, näiteks lennujaam rajatakse, kus lennu, lennukeid pole, eh, väga kiired rongid, aga inimesed ei suuda pileteid osta, kuna need on niivõrd kallid. ja nüüd ka need suured koridorid, mis keskkonda kahjustavad Äh, kuidas tagada, et Euroopa transpordipoliitika on tõesti inimeste jaoks, äh, arvestab inimeste vajadustega ja äh, arvestades, kui tähtis on ühistransport inimeste elus ja inimeste kaasamises ja mitte investeerijate huvid ei tohi olla esiplaanil. jah, ma jagan teie muret aga ma arvan, et need kavad, mis on meil olemas ja millele ka parlament on heakskiidu andnud, on õiged ja et need ka ellu viiakse. ja Euroopa ühendamise rahastu on ju ka, tugineb programmile. ma saan aru, et on väljakutseid, eriti just rahva aspekt, kui ma valmistusin äh, kuulamiseks, siis ma kuulsin, et kõik need infrastruktuuri investeeringud, millel on selline suur ulatuslik agenda, et äh, mitte ainult ei too need tulu äriühingutele, vaid äh, kõikjal ka reisijatele. ja kõik, mida me teeme, kogu aeg peab meil olema see keskkonna aspekt silme ees. kui ma vaatasin kõiki neid projekte, mis viimase kümne aasta jooksul on ellu rakendatud, kas tehniliselt, organisatsioonilises plaanis, ärimudelile tuginedes, siis ikkagi nad kõik liiguvad ökoloogilises suunas. kas piisavalt, see on teine küsimus ma usun, et siingi on võimalik asju paremaks muuta, aga üldkokkuvõttes ma arvan, et suund on õige. me tõesti oleme saavutamas neid eesmärke, mis keegi teine maailmas ei ole seadnud ega saavutanud ja ma tahaksin ka neid kontseptsioone eksportida, sest ainult siis, kui me neid ekspordime, Äh, siis me need ka täielikult realiseerime, sest me ei ole ju mingi isoleeritud saarekene, vaid kõik need kohustused tuleb ka teistele üle kanda. nüüd järgmine on Mattiis van Miltenburg. Äh, ma tänan. Äh, mina küsin oma küsimuse puhkeaegade kohta ja hollandi keeles teen seda, aga ma pean silmas puhkeaega maanteetranspordis selleks, et tagada õiglane konkurents transpordisektoris, on vaja ka, et Euroopa eh, normid ellu rakendataks ja need normid ei tohi olla väga erinevad liikmesriigiti. Eh, samas me oleme näinud, et siin on suuri puudusi, eriti mis puudutab eh, sõidu- ja puhkeaegu, näiteks Prantsusmaa leiab, et puhke puhkamine eh, juhikabiinis ei ole enam ametlik puhkeaeg ja ohustab trahvida eh, juhte lausa kolmekümne tuhande euroga ja kuni üheaastase vanglakaristusega nüüd naaberriikides samas on võimalik, et puhkab eh, autojuht juhikabiinis. mida nüüd ette võtta tagamaks, et normide eh, ellurakendamine liikmesriigid toimuks ühtlasemalt ja koordineeritumalt? Um, jah, eh, sellest raskest ülesandest on mind informeeritud, aga mida ma saan praegu öelda, ma tõesti ei tea, kuidas see kõik nii juhtus kõigepealt ma pean saama informatsiooni juurde selle kohta, kuidas Prantsusmaa ja Belgia äh, tulid selleni, et hakata neid eeskirju nõudma. enne, kui ma ei ole asja uurinud, ma ei saa vastata. mul on vaja kõigepealt mõista, miks see nii on. aga ma kaldun arvama järgmist, jah, et meil on vaja ühised eeskirjad kokku leppida, need põhibaaseeskirjad kokku leppida ja mõtlema, peame selle peale, millised on vajadused, mida me saame tagada ja siis sellest lähtuvalt tegutsema. aga jah, ma tean seda rasket ülesannet, aga praegu ma ei saa teile lahendust välja pakkuda. järgmine on Robert Ziile. jah, ma tänan jah, äh, proua Pultš, ma tõesti austan seda, et te ütlete, et peab järgima võrdväärse kohtlemise põhimõtet kolmandate riikidega ja ei tohi olla diskrimineerimist ka transpordis. aga mida te arvate nendest üle Siberi lendamise ähm, tasudest juba aastaid Venemaa äh, peaminister ütles, et võib-olla üldse üle Siberi lendamine lõpetatakse ära nüüd Äh, kas on õige aeg muuta õigusakte Euroopa Liidus, kas määrusi või direktiive ja anda õiguskomisjonile tõesti äh, kasutada seda põhimõtet, äh, mis on, tagab võrdväärse kohtumise, et kui Venemaa nüüd tõesti on, veel tahab tõsta üle Siberi lendamise talus, tasusid, et Aerofloti subsideerida. jah, need tasud üle Siberi lendamise eest on illegaalsed. mitte lennud ise, aga tasud küll. jah, samas oleme väga ettevaatlikud, praegu on poliitiline olukord juba väga pingeline meie ja Venemaa vahel ja et nüüd tõstatada see küsimus veel juurde, mm, võib-olla ei ole õige, küll aga ma võin teile lubada et kui ma kohtun kolleegidega Venemaalt, siis see teema arutuselt ei kao. kui ma saan õigesti aru, siis Venemaa on juba lubanud loobuda äh, nendest tasudest, kui nad WTO-ga ühinesid. aga ma tean, et see on pidev väljakutse olnud minu kolleegidele et see küsimus lahendada, ma ei saa lubada, kas mul õnnestub see lahendada, vähemasti ma üritan teha oma parima ja loodetavasti teisedki kolleegid annavad mulle mingeid trumpe, millega ma saan siis läbirääkimisi pidada, sest see on raske. ja raske on sundida Venemaad midagi tegema, mida nad ei taha teha. me peame alles õppima, kuidas seda teha ja milliseid instrumente siis kasutada, aga jah ma teen kõvasti jõupingutusi selle küsimusega tegelemiseks ja vaatame, kas äkki minu juhtimisel õnnestub see lahendada. järgmine on äh, Mitos Kirkos. ma tänan, minagi soovin teile edu, teile ja Euroopa Komisjonile, aga küsimus, kuidas teie hindate Euroopa raudteesüsteemi, millised ootused teil on neljandale raudteepaketile, eh, mida on Euroopal vaja veel ära teha, et raudteesüsteemi täiustada? nagu me juba ütlesime, neljas pakett on väga tähtis pakett ja ma ütlesin, ma ei taha viiendat, nii et võidelgem neljanda eest, et see tõesti teostuks see on väga tähtis tehnilises osas ja ta muudab oluliselt eh, ka kogu süsteemi korrastatumaks. praegu on ju meil tuhandeid õigusakte ja norme ja eeskirju, igatahes nüüd need lihtsustuvad ja ühtlustuvad, nii et ma näen, et siin on tohutult suur panus sellel paketil, et meil oleks tulemuseks selline õmblusteta transpordivõrgustik. nüüd äripaketi pool, pikemas perspektiivis. jah, praegu on meil tee jalge all, midagi ei sünni üleöö, aga meil on nägemus, me tahame, et meil oleks sujuv transpordivõrgustik, mis oleks kuluefektiivne ja ei koormaks. Euroopa äriühingud oleks talle heaks Äh, sõbraks ja saatjaks, selline on minu nägemus. nii et kõik need elemendid, mis on nii tehnilise poolel peal kui ka ettevõtluse poole peal selles paketis on juba olemas. jah, äh, loodetavasti ei tule uut paketti, aga väga palju lisandub teisigi elemente, mis tõesti tagavad selle üle-euroopalise transpordivõrgustiku sujuva võrgustiku. teine asi on erinevate transpordiliikide koostalitusvõime ühendamine ja ka roheliste keskkonnaalaste kohustuste täitmine tagatakse selle paketiga ja kindlasti dramaatiliselt muutub ka reisijate elu ja seda ühelt poolt ning teiselt poolt kindlasti ka äriühingute jaoks transporditingimused paranevad tohutult. nii ma näen seda. tegemist on suurepärase suunaga, tuleb sellele kindlaks jääda ja ma loodan, et parlamendi abiga, teie abiga, kallid kolleegid, on meil edu ka suhtlemisel nõukoguga ja et meil tõesti õnnestub käivitada see neljas pakett, sest see tõesti muudab oluliselt Euroopa transpordisüsteemi. järgmine on Elzbieta Lukašjevska suur tänu. tere tulemast, lugupeetud volinikukandidaat, mina tahaks teada, kuidas teie hindate kabotaaži vallas valitsevat olukorda. kas te kavatsete ära kasutada potentsiaali, mis selles sektoris on, kas te plaanite muuta kabotaaživeod tõhusamaks ja ka kontrollida seda, kuidas eeskirju täidetakse? Eh, kas Euroopa volinik peaks toetama ka neid ettevõtjaid, kes on kaotanud eh, raha Vene embargo tõttu? Okay, I believe that cabotaaž ma arvan, et kabotaaž on hea eh, viis, kuidas optimeerida transpordi võimsusi, mis meil olemas on ja teiselt poolt panustab äh, kabotaaž ka meie rohelisse agendasse. jah, nagu ma ütlesin juba enne, ma olen juba mõnda aega logistikaga töötanud, mitte otseselt küll, aga minu klientidel olid logistikateenuseid osutavad firmad või sõltusid nendest nii et ma tean, et tähtis oli hoida kõik marsruudid kogu aeg käigus. ja e, sellepärast koondasid ettevõtjad oma jõud, et kogu aeg liiklus toimiks, teed ei oleks tühjad. ja ma usun, et see peaks ka meid innustama, tuleb luua tingimused, et nii juhtukski. mis on järgmine samm, me peame rääkima nendega, kes kasutavad neid teenuseid, sest nemad teavad, mida oodata ei ole vaja õigusakte lihtsalt koostada nende endi pärast, tähtis on ikkagi, et eh, o, need õigusaktid vastaksid nõudmistele, mis kasutajatel on. ja sellepärast on tähtis toetada ka uusi teenuseid, mis välja arenevad, uusi kontseptsioone, mis mm, ilmuvad ja tähtis on kogu aeg vaadata, kus on need uued võimalused, mitte ainult tegeleda selle täiustamisega, mis meil olemas on, vaid ka vastavalt uuetele tingimustele, uutele vajadustele pakkuda välja uusi lahendusi, mille eesmärgiks oleks ühtne transpordipiirkond, samas Äh, tuleb säilitada meie kõrge konkurentsivõime ja kunagi ei tohi unustada peatähtsat. nimelt ohutust teedel. aga kabotaažiga see otseselt seotud ei ole, selline on minu vastus. järgmisena Bas Eikut, palun. suur tänu, esimees ja tere tulemast, proua Pults, ma olen siin Te olete selgitanud siin kuulamisel, et te armastate kõiki transpordiliike, mul jäi selline mulje, aga kui vaadata erinevate transpordiliikmete, transpordiliikide hindu, siis äh, lennundus äh,, on äh, tugevalt äh, subsideeritud, see on ebaõiglane olukord võrreldes teiste transpordiliikidega ja ma tahaksin seda nüüd teilt küsida, et äh, mida te teete selleks, et konkurentsi puudumine lennunduses, nii nagu ta praegu on, et see olukord muutuks ja mida teha seoses lennunduse ja ETS-iga ja seoses sellega, et heitkogustega kauplemise süsteem lennunduses ei ole globaalselt äh, levinud? ma usun, et äh, see konkurentsi puudumise olukord on äh, nii aktuaalne ainult seoses Euroopa ettevõtetega, aga meil tuleb asja arutada loomulikult rahvusvahelisel tasandil tänane lennundus on sellises olukorras, nagu ta on, ajaloolistel põhjustel. sektor on arenenud selles suunas. ma ei saa teile lubada, et kaks tuhat kuusteist on lennunduse osa ETS-ist, see oleks liiga suur lubadus, aga need küsimused on loomulikult äh, olulised. lennundus peab äh, samuti edasi arenema meil tuleb kindlasti äh, see arutelu avada, loodan siinkohal teie abile ja ma pean nende teemadega asuma tegelema koos parlamendiga, üksinda me hakkama ei saa, me saame pakkuda välja erinevaid algatusi, me saame läbi viia, tellida analüüse ja koos teiega leiame ehk tee, kuidas edasi liikuda, aga ma ei saa teile lubada, et kaks tuhat kuusteist me oleme nii kaugel ja ma olen täiesti teadlik sellest ebavõrdsusest, mis äh, eksisteerib äh, erinevate transpordiliikide vahel, et nad ei tegutse võrdsetel alustel. mul on veel kakskümmend viis sekundit, ma tahaksin toonitada et äh, seadus ütleb, et kui kaks tuhat kuusteist äh, globaalset äh, kokkulepet ei ole, siis lennundus saab olema osa ETS-ist. ma tagan, et seadusest peetakse kinni. kolleeg Maltese järgmisena. neljandast raudteepaketist ja uutest turvanormidest. tahaksin küsida teilt, et kas te soovite reageerida kiireloomulistele küsimustele, muuhulgas äh, sellele, et Euroopa raudteeagentuur proovib äh, vähendada ohtlike raudteeveoste äh, sõidukiirust Itaalias Viaregios äh, juhtus õnnetus, kolmkümmend neli inimest said surma, aga selleks loomulikult võis nüüd juhtuda igal pool Euroopas. edasi, GSM äh, ühendused rongidega. Belgias kaks tuhat kolmteist toimus õnnetus kommunikatsioonivea tõttu Šveitsis kasutatakse teisi sagedusi ühenduse pidamiseks ja mida kavatseb komisjon siin valdkonnas ära teha? kõigepealt üritan vastata esimesele küsimusele. mina sellist tegevust ei toetaks. ma koos teiega, koos parlamendiga üritaksin seda paketti edasi viia ja kui me liigume edasi tükikaupa, siis kõik laguneb koost. ma pigem äh, suunaksin kogu energia sellele, et terve pakett läbi suruda. ma olen äh, teadlik sellest, millised väljakutsed meil on, ma olen teadlik äh, et äh, meil on õnnetusi, kuna teatud võrgustikud on äh, nõrgemalt hallatud kui teised, äh, ühenduslülid alati ei toimi, kindlasti on vaja vältida selliste olukordade tekkimist tulevikus. ma nägin pilti sellest, kuivõrd kohutav on see, kui äh, on neli-viis erinevat äh, haldussüsteemi. tänapäeva ühiskonnas on see täiesti vastuvõetamatu, arvestades seda, kui kaugele on arenenud meie IKT-sektor. nii et selle asemel, et otsida tükkhaaval lahendusi, peaksime me olema süstemaatilised ja üritama lahendusi leida ka selliselt, et need oleksid terviklikud, kõikehõlmavad ja väldiksid pikas perspektiivis sarnaseid õnnetusi. järgmisena äh, Pavel Telitška, palun. proua volinikukandidaat, tere õhtust! viitan sellele, mida te ütlesite päris alguses. Maroševtševitš, äh, kes on minu hea sõber, äh, on äh, tõesti äh, teile teinud hea sissejuhatuse, aga see muidugi mõnevõrra on ka teie jaoks raske, kuna komisjoni president on nüüd äh, portfellid ümber jaganud. Te olete konkreetne, te ei väldi küsimusi ma tean kedagi, kellel oli ka viis päeva ettevalmistamiseks äh, ja kindlasti äh, ei ole see lihtne. Te küll ei ole vastanud kõikidele küsimustele nii, nagu ma oleksin äh, soovinud. sarnaselt kolleeg Sillega ei ole te läinud piisavalt kausel, kaugele rääkides põhimõttest kasuta või kaota Use it or lose it. ma tahaksin teada, kas te võiksite selles valdkonnas olla ka karmimad, minnes nii kaugele, et äh, kui vaja, võtaksite liikmesriikidelt ka teatud öö, ähm, raha ära edasi teemaksust. Saksamaal, Prantsusmaal on käimas äh, arutelud, kas meil ei oleks ikkagi vaja selles valdkonnas Euroopa süsteemi, võib-olla võiksite sellest teemast ka rohkem rääkida? meil võib-olla tuleb sellest rääkida protokolliväliselt, aga kõigepealt vastan kiiresti esimesele küsimusele, kasuta või kaota. ma usun, et see on hea kontseptsioon. räägin siin oma kogemusest niimoodi oleks võimalik äh, minuga ministrina koduriigis kohalikul tasemel äh, paremini, vahendeid on kindlasti vaja. küsimus oli, et kas ma võiksin olla rohkem ähm, jõustavam, tugevam selles valdkonnas, tegemist on selge mehhanismiga, mis ütleb, et äh, te planeerisite projekti, kui te ei täitnud kohustusi, siis te kaotate raha ja raha läheb ähm, fondi kõik äh, riigid, kellel on õigus äh, saada ühtekuuluvusfondist raha, nendel on võimalus äh, siis hästi esineda ja saada rahastust või kaotada see rahastus. Robert Sille, palun. härra Tõitška esitas väga keerulise küsimuse mina siin rohkem küsima ei hakka, saate puhata minu küsimuse ajal. järgmisena kolleeg Istvan Jeli äh, istub teie taga siin, palun. jó estét kívánok, kijelölt biztos asszony. lugupeetud volinikukandidaat, mina olen viimane kõneleja sotsialistide demokraatide nimel, nii et minu olukord on äh, natukene lihtsam kui kolleeg Ertugi olukord. ma ei pea siin äh, küsima esimest küsimust. kas te olete vaadanud äh, X-Factori show'd, et kui äh, kohtutakse esimest korda žüriiga, siis pärast kahtekümmet sekundit võib žürii juba öelda, et nad on rahul aga siin on olukord natukene teistsugune. Teil neli päeva ettevalmistamiseks. nii et kindlasti äh, jah, siin võib teie ettevalmistumist ka võrrelda laulu kontekstis äh, või laulukonkursiks valmistumisega tulen teie naaberriigist äh, Ungarist, kui nüüd vaadata meie piirkonda, Kesk-Ida, Kesk-Euroopat, Ida-Euroopat, Balkanimaid, siis meil on puudu raudteeühendustest. kas äh, te võiksite kujutada ette, et te astute koos teiste Euroopa partneritega, näiteks Euroopa Parlamendiga, samme selleks, et äh, arendada selles piirkonnas raudteetranspordi ma nüüd istun siin äh, üleval laua taga ja vaatan härra Kraameri poole. ma usun, et ta on minuga selles teemas ühel nõul. nii et äh, võib-olla võiksid kommenteerida ka jalgrattaturismi. mida te sellest arvate? ja üritan nüüd äh, vastata. kõigepealt äh, kõige tähtsam saab olema ohutus. ohutuse aspektid tuleb kõigepealt äh, jõustada ja nüüd teise küsimuse juurde, sest see mulle väga meeldib. ma olen veendunud jalgrattur, kui te mm, tuleksite meile Sloveeniasse külla, siis te näeksite, kuidas äh, ministrid äh, lahkuvad ähm, koosolekutelt äh, uhkete autodega, mina kõige taga sõidan jalgrattaga. me oleme investeerinud äh, struktuurifondide rahasid väga palju jalgrattateede ehitamisesse ka minu kodulinnas ja ma tõesti väga loodan, et ma saan ka selles valdkonnas tulevikus midagi ära teha suur tänu, järgmisena Elizabeth Vosenberg äh, Rahvapartei nimel. Äh, suur tänu, esimees proua Pultš. ma samuti äh, tervitan teid, olen viimane kõneleja Rahvapartei nimel ja õnnitan teid, et te suutsite ennast äh, nii kiiresti kurssi viia niivõrd keerulises valdkonnas. Teie küsimused olid äh, terviklik, teie vastused olid terviklikud. mul on küsimus äh, sadamate kohta, nad mängivad väga olulist rolli Euroopa Liidu majanduses. üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kaubandusest toimub meritsi meil on kindlasti äh, vaja regulatiivset raamistikku, mida komisjon välja pakub selles valdkonnas, meil tuleb parandada kindlasti konkurentsivõimet ja teiseks me peaksime kaitsma Euroopa rahade kasutamise läbipaistvust. osadel liikmesriikidel on siin suured äh, reservatsioonid, nad on mures seoses äh, riigiabi küsimustega, mis on lahendamata. meil on äh, juriidiline raamistik komisjoni poolt välja pakutud ja minu küsimus on, et äh, millist strateegiat te plaanite rakendada, et nendest riiklikest reservatsioonidest üle saada ja rakendada seda regulatiivset raamistikku, mida Euroopa Komisjon on välja pakkunud ja viimane küsimus see on seotud ähm, minu koduriigi Kreekaga, meil on palju saari ja ma tahaksin teada, kas te olete valmis andma oma panuse selleks, et arendada välja Euroopa sadamaid saartel ja perifeersetes piirkondades, minu koduriigis selline probleem on olemas. kui te võtate selle valdkonna oma kanda, siis on kindlasti väga oluline koostöö meiega ka selles valdkonnas. teen kiiresti kõigepealt äh, sadamad on osa Euroopa ühendamise rahastust, nii et äh, ma kindlasti äh, lähtun sellest, mis on CEF programmis paika pandud ja kuna sadamate konkurentsivõimet tuleb tugevalt tõsta, siis äh, loomulikult ainult sellest rahastust pikas perspektiivis ei piisa, me peame leidma ka teisi allikaid. see on tõesti väga suur projekt, ma ei saa siin detailidesse laskuda, aga me teame, millised väljakutsed on seoses Hiinaga ja nii edasi. teisalt äh, te küsisite äh, Kreeka saate kohta, ma väga armastan neid oleks loomulikult äh, suurepärane, kui ma saaksin teile midagi lubada, aga ma ei saa praegusel hetkel. ma usun, et äh, on äh, väga oluline tagada, et turism ja ettevõtlus oleksid kaasatud, siis meil on võimalik sadamad muuta atraktiivsemaks ja tagada investeeringud sinna siin ei olnud tegemist meie nüüd Rahvapartei viimase äh, küsimusega, vaid üleüldse transpordikomisjoni liikmete äh, viimase küsimusega, nüüd äh, teil on võimalik viis minutit veel kokkuvõtteks aega kulutada, palun.